Good morning, ladies and gentlemen. tere hommikust, daamid ja härrad. alustagem koosolekuga. esimene päevakorrapunkt, päevakorra kinnitamine. kas teil on selle kohta kommentaare? ei ole siis edasi esimehe teadaanded. mul on teile väga hea meel teatada, et esimehe teadaandeid ei ole ja läheme edasi. päevakorrapunkt number kolm. endise Jugoslaavia Vabariigi Makedoonia kahe tuhande viieteistkümnenda aasta eduaranne. vaatame läbi esimest korda raporti eelnõud kahe tuhande viieteistkümnendal aastal on olnud sellel riigil suuri probleeme nii sise- kui välispoliitika pärast ja on seadnud kahtluse alla riigi stabiilsuse. opositsioon on välja toonud erinevaid rikkumisi, see on endaga kaasa toonud meeleavaldusi ja see on suurendanud poliitilisi pingeid valitsuse ja opositsiooni vahel ja see on riigi sisejulgeoleku stabiilsust ohustanud. mul on väga hea meel, et see tõsine poliitiline kriis lahendati nelja partei kokkuleppe kaudu juunikuus ja juulikuus ja lepitajaks olid seal ka laienemise eest vastutav volinik ja selle komisjoni kolm liiget, härra Kukan, Howitt ja Vaigl olid need inimesed. ja nüüd peavad need parteid näitama üles tahet selle kokkuleppe rakendamiseks. sellel aastal on riigil olnud probleeme ka enneolematu pagulasvooga, mis on läbinud riiki. see riik on näidanud, et ta on olnud vastutustundlik partner üle poole miljoni inimese riigist läbilaskmisel, aga see tähendab seda, et tuleb aidata Makedoonial vastuvõtukeskusi välja töötada täpselt samamoodi nagu ka piirivalvet. sellel aastal komisjon on teinud Äh, nõukogule ettepaneku, et veel ei peaks liitumisläbirääkimisi alustama äh, peaks alustama liitumi, ei peaks alustama liitumisläbirääkimisi sellepärast, et poliitiline olukord on seal nagu on ja nelja partei kokkulepet ei ole veel äh, Äh, täielikult rakendatud. peale selle on ka äh, valimised ukse ees järgmise aasta aprillikuus. raportöör Vaigel on oma eelnõus siis välja toonud just need erinevad probleemid, politiseeritud kohtuvõim, Äh, politiseeritud avalik sektor, kodanikuühiskonna olukord, see, et meediavabadusega on olukord muutunud halvemaks, täpselt samamoodi ka sotsiaalne ja majanduslik areng ei ole olnud kõige parem, täpselt samamoodi nagu ka rahvusvaheline koostöö ja nüüd ma annaksingi sõna härra Vaigelile selleks, et ta tahaks, saaks lühidalt oma raportit esitleda. aitäh, härra esimees! ma kasutaksin oma emakeelt, sloveenia keelt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 Makedoonia ootab endiselt äh, esimesi samme selles suunas ja selle aga peaks tagatama stabiilsus ja eh, demokraatlik areng Euroopas. Makedoonia on suutnud suhteliselt hästi põgenikevoogudega toime tulla, nendega, kes otsivad Euroopas kaitset. tõsiasi on, et Makedoonia on Balkanil eriline riik, kuivõrd see on multikultuurne, multireligioosne riik ja sellepärast tuleb sellele riigile tähelepanu pöörata. möödunud aastal oli seal poliitiline kriis, parlamendi blokaad, e, toimusid umbusaldushääletused, e, siis mitmesugused afäärid, telekommunikatsioonivahendite kasutamine inimeste pealtkuulamiseks e, samuti olid vägivallapuhangud Komanovos nüüd me võime lähtuda siiski sellest, et mõistus pääses võidule. koos volinik Haani ja meie komisjoni kolme liikmega astus Makedoonia uude perioodi teisel ja viieteistkümnendal juunil pöördus opositsioon tagasi parlamenti. nimetati konkreetne riigiprokurör selleks, et tegeleda pealtkuulamise afääri uurimisega. tehakse ettevalmistusi selleks, et parlamendivalimised saaksid alles aset leida järgmise aasta aprillis sellest peavad kujunema demokraatlikud valimised, kuid selleks, et nad selliseks kujuneksid, on vaja ellu viia ja rakendada Euroopa Komisjoni soovitused ja astuda samme eh, liitumisläbirääkimiste eh, peatükkide sulgemisel. nimetaksin siinkohal mõningad aktsendid, mis on olulised Makedoonia edasiliikumisel. riik on teinud suuri samme Euroopa õigustiku ülevõtmisel, eh, teinud edusamme majanduse arendamisel ja teatud määral ka tööpuuduse ohjamisel, mis ei ole küll täiel määral õnnestunud. me kritiseerime poliitilist mõju majandusele ja ajakirjandusele, korruptsiooni ja poliitilist ja, ja õigussüsteemi poliitilist mõjutamist. sellega seonduvalt on vaja Makedoonias läbi viia terve rida reforme. Makedoonia tuleks toetada nende Euroopaga integreerumispüüdluste elluviimisel. meil on tarvis Äh, liitumisläbirääkimise peatükid avamiseks astuda järgnevaid samme ja Euroopa Komisjon muuhulgas asepresident ja Euroopa öö, äh, välisasjade kõrge esindaja peaks senisest enam pöörama Makedooniale tähelepanu. lisaks sellele on olulised kahepoolsed läbirääkimised Kreekaga riiginime küsimuse lõplikuks lahendamiseks ma sooviksin, et valmistaksime ette koos ühisdokumendi, mis aitaks Makedoonial liikuda edasi tuleviku poole. aitäh. järgmisena annan sõna proua Petirile, kes võtab sõna härra Peterle nimel, tema on Euroopa Parlamendi ja Makedoonia Parlamentaarse Assamblee esimees siis aitäh. kallid kolleegid. härra Peeterle nimel võtan sõna, teda ei ole täna kohal, tema on selle delegatsiooni esimees, mis käis eelmisel nädalal Makedoonias ja peale selle on ta ka meie parlamentaarse Äh, assamblee esimees. kohtumine Makedoonia parlamendi liikmetega oli väga edukas pärast seda, kui opositsioonil lubati parlamenti tagasi pöörduda ja me rääkisime kõikidest äh, lahendamata küsimustest. eriti keskendusime õigusriigi põhimõtetele, kohtuvõimu probleemidele ja korruptsioonivastasele võitlusele, valimisseadustele, meediavabadusele, äh, dialoogile ja migratsioonikriisile ilmselgelt pärast meie arutelusid võeti vastu ühine resolutsioon koos soovitustega. suurem osa meie delegatsiooni liikmetest ja Makedoonia pala liikmetest hääletas ka selle resolutsiooni äh, vas-, äh, poolt, välja arvatud kaks liiget, kellest üks hääletas vastu ja teine erapooletul. nagu öeldud, äh, resolutsioonis on ka soovitused selles resolutsioonis öeldakse, et Makedoonia on teinud suuri edusamme ja et Makedooniat ei ole õiglaselt koheldud ei rahvasaadikute arvates Euroopa Parlamendist kui ka meie Makedoonia kolleegide arvates kokkulepe, mis juunikuus saavutati kõikide poliitiliste osapoolte vahel, on Makedoonia stabiilsuse jaoks väga tähtis ja ka Makedoonia edusammudel teel Euroopa Liidu poole. tahaksin öelda oma isikliku arvamuse välja. ma ei usu, et see kriis tekkis valimiste pärast. valimised toimusid ju eelmisel aastal. see opositsiooni poolt tekitatud kriis lasi väga palju tähtsat aega raisku minna. ma arvan, et Makedoonial ei ei, Makedoonia ei tohiks enam aega kaotada, see kokkulepe on Makedoonia jaoks tähtis ja ma loodan, et Euroopa institutsioonid toetavad Makedoonia ametivõime, sest neil on tõesti väga palju probleeme, mida on vaja lahendada. ja nad peavad ka rohkem pingutama just integratsiooni küsimustes ma leian, et läbirääkimised tuleks ametlikult avada äh, ja et äh, kahepoolsed küsimused tuleks lahendada selle kaudu, et Makedoonias seadused viiakse kooskõlla Euroopa õigustikuga. ja Horvaatiat võiks võtta eeskujuks, äh, kui hakatakse Makedoonia ja Kreeka probleeme lahendama ma tunnustan Makedoonia ametivõime nende pingutuste eest soovituste täideviimisel, eriti mis puudutab õigusriigi põhimõtet, kohtuvõimu ja korruptsioonialast võitlust. kõikides erinevates aruannetes ähm, kõnelejad katkestatakse ja palutakse tal kokku võtta oma jutt, sest äh, aeg on otsas proua Peeter jätkab äh, meie delegatsiooni härra Peeterle ja ka tegelikult iseenda nimel tahan öelda, et me usume, et Makedooniaga tuleb ametlikult läbirääkimised alustada ja me peaksime üles kutsuma NATO ja Euroopa Liidu liikmesriike, et nad toetaks Makedooniat ka liitumisel NATO-ga uh,. aitäh! nüüd annan sõna variraportööridele ja huvitatud liikmetele. kõigepealt härra Kukan, palun. I will uh, deliver the shortened speech by Tune ma kannan ette Tunne Kelami lühendatud kommentaarid, ta on EPP variraportöör siin julgustatakse üles liitumisläbirääkimisi alustama, see riik on väga kaua oodanud seda ja suvel hakkas täitma ka kriteeriumeid äh, ja kui valimised on ka edukalt selja taha jäetud, siis on võimalik ka äh, mõt-, hakata mõtlema liitumisläbirikkumiste peale, ärge unustage, et väga palju on juba Euroopa Liidu õigustikku üles võetud. rahvapartei tervitab juuni ja juulikuu kokkulepet, praegune valitsus näitab, et ta on valmis täitma kõiki neid lubadusi, mis puudutab äh, reforme ja seadusi demokraatlikud muudatused on olnud märkimisväärsed ja me oleme veendunud, et olukord rahuneb pärast kahekümne neljandal aprillil toimunud erakorralisi valimisi järgmisel aastal. vabade valimiste korraldamine ja kokkuleppe rakendamine on ülitähtis. väikesel riigil ei ole lihtne pagulaskriisiga üksi hakkama saada. Frontex äh, läheb appi ja sellepärast ma loodan, et olukord muutub ka Jugoslaavia endise vabariigi Makedoonia jaoks tähtsamaks. see kindlasti turgutab ka majandust. rahvapartei tervitab ka seda, et sõltumatuid uuringuid ülekuulamisskandaali üle hakkab läbi viima sõltumatu prokurör, tuleb võidelda korruptsiooni vastu kõikidel tasanditel ja ma kutsun üles komisjoni aitama nii oskusteave kui ka tehnikaga ning parimate kogemustega. meil tuleb äh, rohkem teha koostööd ka kodanikuühiskonna liikmetega ja seda kõike ütles Tunne Kelam, EPP variraportöör. aitäh, härra Pitsula, palun! To... aitäh, suur tänu raportöörile härra Vaiglile sissejuhatuse eest, kus tuuakse välja kõik need probleemid, mis Makedoonial on ja neid oli palju, ma mainin ainult mõnda, kui me räägime valimisseaduste reformi ja järgmisi parlamendivalimisi, siis mul on väga kahju, et äh, valimisreform ei ole läbi viidud, eriti kui arvestame, et äh, sisse viidi uus keskvalimiskomisjon, nii et tema mandaati pikendati. ma loodan, et uus valimiskomisjon kutsutakse kokku võimalikult kiirelt ja et sinna kaasatakse sõltumatud eksperdid selleks, et me saaksime tagada selle, et otsuseid ei võetaks vastu parteipoliitilisel tasandil. peale selle on, on väga tähtis ka reformid läbi viia tuleb hääletajate nimekiri üle vaadata. Äh, meenutaksin teile, et äh, väga paljud valijad on registreeritud äh, ühte väikesesse korterisse, samamoodi on probleeme ka passide väljastamisega. see kõik ei muuda valimisprotsessi tõsiseltvõetavaks ja tegelikult OECD, OSCE raportid on seda ka juba varem välja toonud. ja just sellepärast valimisnimekirjade ülevaatamine on ülitähtis selleks, et valimiste usaldusväärsust taastada. seda tuleks vaadata vaadata kui ohumärki, et vastavalt viimasele küsitlusele viiskümmend kaks protsenti kodanikest arvab, et ametivõimud ei ole üldse mitte või mitte piisavalt võimelised äh, tegelema valimispäeval tekkivate probleemidega. nelikümmend protsenti ei usu üldse või usuvad ainult äh, piiratud määral, et valimisnimekiri on õige. tahan teile veel öelda, et valimisreform tuleb võimalikult kiiresti läbi viia, sest see on selgrooks kõikidele teistele protsessidele selleks, et Makedoonial oleks võimalik integreeruda Euroopa Liiduga ja Euro Makedoonia kodanikud on sellega ära teeninud. aitäh, härra Tännok! Uh, aitäh, härra esimees, Makedoonia on väike riik, pagulaskriis on temast teinud ühe tähtsama transiitriigi. Kreekast siis tulevad pagulased, viimastel kuudel on neid olnud väga palju ja kui mõtleme poliitilisele ebastabiilsusele ja see, et juba mitu aastat ei ole neil olnud võimalik liitumisläbirääkimisi alustada, tekitab suuri probleeme riigile. loodetavasti uus valitsus ja pärast aprillikuus toimunud valimisi on võimalik olukorda stabiliseerida. ma olen mitu korda selles riigis ka ise kohapeal käinud, Makedoonial on palju probleeme organiseeritud kuritegevusvastane võitlus, korruptsioon, kohtuvõimu sõltumatus, meediavabaduse puudumine. Vaigli raport on suurepärane kokkuvõte nii edusammudest kui ka probleemidest, mis Makedoonial on ja minu fraktsioon ECR on Makedoonia suur sõber, on seda alati olnud ja sa- ja jälgib huviga Makedoonia liitumisprotsessi, aitäh! aitäh! selle aasta alguses rääkisime me eduaruandest äh, endise Jugoslaavia vabariigi Makedoonia puhul ja seal toodi välja ka väga palju negatiivseid punkte, mida on nii Euroopa Komisjon kui ka nõukogu välja toonud, me ei tohi aga praegu seda hetke käest lasta, me peame tõesti tunnistama, et edusamme on tehtud, kuid õigusriigi põhimõtete, demokraatlike institutsioonide töötamise, meediavabaduse, arvamusvabaduse ja kohtuvõimu äh, sõltumatuse puhul on tehtud äh, samme tagasi, mitte edasi, seega Kopenhaageni kriteeriumitest ei peeta kinni ja selles raportis saab praegusel hetkel ainult öelda, et eeldused ei ole täidetud selleks, et liitumisläbirääkimisi alustada. otse loomulikult nelja partei kokkuleppe positiivsetest tagajärgedest saab rääkida ja seda te ka tegite, aga te ei rääkinud poliitilistest põhimõtetest, millest peab see riik kinni pidama samamoodi ka reformi prioriteedid on suunatud ainult ühele eesmärgile, järgmisel aastal valimiste läbiviimisele ja ma tahaksin veel kord välja tuua ka selle, et on probleeme ka riigi nimega. me ei räägi siin mitte ainult konfliktist riiki, Makedoonia riigi ja Kreeka vahel, vaid tegemist on ka rahvusvahelise õiguse avatud küsimusega ja ainus võimalus on jätkata liitumisläbi, ainus võimalus on jätkata läbirääkimisi, mida praegu viiakse läbi ÜRO egiidi all. see kõik puudutab heanaaberlikke suhteid ja seda ei tohi ära unustada, isegi kui mitmed kolleegid äh, seda teevad äh, ikka ja jälle me räägime siin rahu küsimusest, stabiilsuse küsimusest kogu piirkonnas äh, on tõesti veel lahtiseid küsimusi, mis on lahendamata ja mis ohustavad heanaaberlikke suhteid. nimeprobleem tuleb lahendada ja meil on vaja ka äh, tõhusalt toimivad naaber, naabrussuhted üles ehitada. Euroopa Liit kasutab nimena äh, nimet Makedoonia ja sellega on ikka ja jälle eiranud läbirääkimisi ja probleeme selle nime ümber. me äh, peame hoolitsema selle eest, et Makedoonia endises Jugoslaavia vabariigis äh, peetakse kinni õigusriigi põhimõtetest ja muudest põhimõtetest, mis on rahvusvahelistes lepingutes kirjas ja sinna hulka kuuluvad ka heanaaberlikud suhted, muidu ei saa see riik minna äh, Äh, edasi on teel Euroopa Liitu. kaks minutit, palun, järgmisena härra Schaffhauser, palun. aitäh, juhataja. palun vabandust, et ma hi liiga hilja siia jõudsin. Äh, see oli seotud erinevate kontrollidega Thalisi rongis. mul on kolm märkust selle raporti kohta ja sisuliselt ma muidugi arvan, et äh, ei ole praegu äh, ajakohane tegeleda laienemisega, meie oleme igasuguse praeguse laienemispoliitika vastu meie fraktsioonis. ja mul on mõningad detailsemad märkused punkti üheksa, mis puudutab äh, välismaise propagandavastast seadust, see puudutab muuhulgas neid kodanikuühiskonda, kõik need seadused, mis järgnevalt vastu on võetud, need on võetud vastu kopeerides USA ähm, seadusi, see käib ka US, äh, Venemaa ja India kohta, tegelikult tuleb aga tähele panna, et sellise seadusandlusega alustasid ameeriklased ning äh, alati meil on siin sellised äh, märkused, mis puudutavad äh, romisid, naisi ja äh, LGBT inimesi. mina arvan, et tuleks ka esile tõsta meie kristlikku kultuuripärandit ja identiteeti, see on meie, minu jaoks oluline ning punkt kaheksateist, siin tuleks tähelepanu seda, et Makedoonia on raskustes seoses migrantide sissevooluga ja sellest tulenevate raskustega. Need on siis need asjad, mida mina tahtsin rõhutada, aitäh. Uh, we have six people on the list and the list is closed. Uh, meil on kuus uh, kõnelejat nimekirjas, uh, nimekiri on nüüd suletud, härra Epitideias, palun. aitäh, härra juhataja. kui strateegiline objektiivne eesmärk seisneb selles, et Füüromist teha Euroopa Liidu ja NATO liikmesriik, siis mina leian, et selle riigi valitsus peaks tegema kõik selleks, et täita vastavaid nõudeid ja kõrvaldada kõik tõkked liitumise teelt, nagu sellele viitasid nii raportöör kui ka eelkõnelejad aga ühte asja ma tahaksin siiski rõhutada, mida tegelikult siis teeb Füürumi valitsus selleks, et edendada heanaabrilikke suhteid, tegelikult on see üks põhieeldusi, et täita Kopenhaageni kriteeriumeid ja, ja see eeldus selleks, et saada Euroopa Liidu liikmeks. Valik ei, valitsus ei tohiks teha naabrite suhtes ja eeskätt Kreeka suhtes provokatsioone, sest sel riigil on ekspansionistlikud taotlused Kreeka suhtes. on erinevad diversiooniaktid Kreeka vastu, millest saab rääkida Aleksander Suur või Filippos, neid paigaldatatakse ausammastena väljakutele ja andke andeks, see kirjutab ümber kogu selle piirkonna ajaloo kui see riik austab nii suur riik, siis selle vastu ei saa mul midagi olla, kuid esmajoones on see mõeldud provokatsioonina. ja nüüd tuleks vaadata, kuidas me käitume, kas me tõesti saame aktsepteerida niisuguseid provokatsioone ja nüüd, kui ma ei tea, et kas me ikkagi saaksime toetada eh, Füürumi liitumist Euroopa Liidu ja NATO-ga äh, ma leian, et kui valitsus muudaks oma strateegiat ja oma konkreetseid poliitikaid, siis oleks see võimalik, vastasel juhul aga mitte. aitäh, härra Plenkovitš, palun. Hvala lijepa kolegale Gutko, čestita našem poručevalecu. aitäh ka äh, ma tahaksin äh, samuti kommenteerida härra Vaigeli äh, raporti projekti mm, Makedoonial on selja taga mitmed äh, väga tormilised kuud ning äh, pärast äh, ohvridi lepingu sõl-, raamlepingu sõlmimist on see üks kõige raskemaid aegu poliitiliselt ja ma tahaksin tänada härra Haani, meie kolleegi härra Kukanit, härra Hauitit ja Vaigelit äh, nende diplomaatiliste ja parlamentaarsete jõupingutuste eest, mis viisid lepingu sõlmimiseni, mis tagas äh, diplomaatilise ja poliitilise stabiilsuse, sel kevadel tulevad valimised, loodetavasti riik muutub sta-, stabiilsemaks, loodetavasti äh, Äh, paraneb ka poliitiline kultuur selles riigis, äh, mis ju on teel Euroopa Liitu ja me peaksime toetama teda sellel teel. me kuulsime äh, teavet proua Peeterilt ja härra Peeterelt, kes praegu siin ei ole, seonduvalt nende visiidiga Skopjasse me kuulsime ka uuest positiivsest dünaamikast, Euroopa Liidu institutsioonid kannavad vastutust selle eest, et et äh, olukord paraneks. ja loodetavasti äh, siis äh, olukord paraneb Monten- ja Makedoonia saab liit-, liikuda Euroopa Liidu poole, loomulikult valitsus äh, peab äh, tagama kõrgemate standardite rakendamise, tegema koostööd liikmesriikidega. viissada tuhat inimest on hiljuti ületanud Makedoonia piiri ja riik on äh, väga hästi toiminud transiitriigina e, kannatanud väga selle migrantide tulva all ja mina igal juhul toetan neid alati. ja nüüd äh, saab sõna härra Khan härra Howitti asemel. Ähm, ja me tervitame seda raportit, härra Howitt on toiminud äh, vahendajana ja teinud head koostööd ja mm, kahe ja jaanuarikuus äh, lähme uuesti Makedooniasse, ootame väga seda. S ja D fraktsioon on väga mures äh, halveneva olukorra pärast endise Jugoslaavia Makedoonia vabariigis. seda kahjuks näitas äh, ka see skandaal, mis oli seotud pealtkuulamisega. meie äh, tervitasime, tervitame loomulikult äh, seda äh, lepingut, mis hiljuti sõlmiti. oluline on, et kõik osapooled sellest kinni peaks. me peame jälgima selle toimimist, me peame keskenduma ja mitte lubama seda, et mõned osapooled tõkestaks selle lepingu toimimist, see on väga oluline ning minu fraktsioon äh, tuleb välja detailsete äh, muudatusettepanekutega, tahame neid äh, veel eelnevalt arutada. me oleme juba äh, me oleme saanud tähele mm, ka seda, mida ütles härra Haan, et liitumine sõltub edusammudest ja meil on väga kahju, et äh, aruanne ei ole positiivsem, aga loomulikult oleme, jääme kindlaks äh, liitumistingimustele nagu alati. aitäh ja nüüd, kuna aeg on juba väga palju edasi liikunud, siis igaüks saab nüüd ühe minuti. härra Šoltes, palun. Äh, aitäh kõigepealt tahaksin tänada raportööri selle suurepärase teksti eest, mis puudutab Makedoonia edusamme teel Euroopa Liitu. Makedoonia on kandidaatriik juba aastaid. tegemist on äh, kõige kaugemale jõudnud riikide, riikidest selles piirkonnas ja ma leian, et riigi nime probleem leiab ka lahendamist. loomulikult peab Euroopa Liit toetama Makedooniat ka edaspidi, nende teel Euroopa Liitu tuleb rõhutada, et üle viiesaja tuhande inimese eh, liikusid edasi üle Makedoonia ja praegu kujutab Makedoonia ennast julgeoleku ja turvalisuse kantsi piirkonnas väga paljud eh, põgenikud tulevad Makedoonia kaudu Euroopa Liitu, sellepärast, ka sellepärast on vaja Makedooniat ka selles mõttes toetada, et nad põgenikevooga toime tuleksid. Makedoonias on olnud erinevaid poliitilisi kriise, kuid nelja partei kokkuleppe tagajärjel sõlmit-, nelja partei läbirääkimise tagajärjel sõlmitud kokkulepe on aidanud olukorda stabiliseerida. on terve rida probleeme õigusvaldkonda, avalikus halduses eh, ja eh, kriminaalõiguses, neid, neid valdkondi on loomulikult vaja eh, reformida, ma kujutan ette, et see reformid annavad Makedooniale võimaluse edasi liikuda. härra Kovatšev, teen väga lühidalt, kõigi naaberriikide jaoks ja Euroopa Liidu jaoks on väga oluline, et äh, Makedoonia oleks stabiilne, eriti rasketes olukordades, mis on seotud praegu rändega. meil on vaja, et seal valitseks õigusriigi põhimõtted, et äh, tegeldaks diskrimineerimisega, et võideldaks korruptsiooni vastu, aga loomulikult äh, ei tohi olla ka õppematerjalides äh, mineviku ümbertõlgendamist ja Euroopa soovituste vääriti tõlgendamist, ma tahaksin teile meenutada ühte ajaloolist fakti, mida te võite kõik üle kontrollida, et Makedoonia etniline iseloom on mitmerahvuseline võib-olla te teate sellist väljendit nagu Makedoonia salat, see tähendab äh, segasalatit, seal on tõesti väga palju erinevaid äh, rahvusi koos elanud. Äh. aitäh, härra Lokis, palun. aitäh, see, mis puudutab riigi nime, siis ma tõden, et sellele on ka raportis viide Te väidate, et kõik osapooled tuleks kaasata selle probleemi lahendamisse. Euroopa Liit nõuab seniste jõupingutuste tulemit jah, meid teavitatakse küll, aga tegelikult meil on tarvis leida õiguslik raamistik eh, selle nimeküsimuse lahendamiseks ja selle lahendamise juriidiliseks asukohaks saab olla ainult ÜRO. see küsimus tuleb tingimata lahendada sellepärast, et riigi nimetus Makedoonial on vähemalt kaks tähendust ja kui Makedoonia jääb Makedoonia juurde, siis seega ei demonstreerida äh, valmisolekut eh, normaliseerida suhteid Kreekaga. heanaaberlikud suhted on aga väga olulised ja eh, heanaaberlikud suhted peavad eh, väljenduma ka riigi nimes. mis puudub Kopenhaageni kriteeriumid, siis läbirääkimiste algus eeldab seda, et kriteeriumi, Kopenhaageni kriteeriumeid täidetakse õigusriiklus, õig-, õigusriiklus, Äh, vaba sõnavabadus, pressivabadus ja nii edasi, need on väga olulised eeldused, suur aitäh! To... härra Kukan, aitäh, tahaksin tervitada siin härra Vaigeli raportit ja tahaksin tänada teda selle raporti kallal tehtud töö eest ja tahaksin tänada ka Euroopa Rahvapartei ähm, meeskonda, ma loodan, et Makedoonia poliitikutel on äh, julgust ja tahet sellest kriisist üle saada, selle jaoks on väga oluline demokraatlike institutsioonide tugevdamine ning äh, kodanike usu taastamine poliitikasse. oluline on tuua see riik tagasi lõimimisteele, selleks on vaja meiepoolseid jõupingutusi, aga veelgi rohkem on vaja keskenduda konstruktiivsele tööle kõigi osapooltel selles riikides. ma toetan täielikult teisest kuni viieteistkümnenda juulini sõlmitud lepingut. tegemist on teekaardiga selleks, et stabiliseerida olukorda riigis, see võimaldab ka edasist lõimimisprotsessi, aitäh. aitäh, härra Džambaski, palun. aitäh, härra juhataja lugupeetud kolleegid, tahaksin kõigepealt tänada härra Vaigelit selle raporti projekti eest võt-, arvesse on võetud komisjoni ettepanekuid, aga siin on ka asju, millega ma ei saa nõustuda. esmalt selleaastasest raportist selgub, et probleemid korruptsiooniga, kodanike õiguste jalge alla tallamisega, sõnavabaduse jalge alla tangamisega, tallamisega. et nende kohta on tehtud äh, soovitusi juba varem. Makedoonias äh, rikutakse äh, väljendusvabaduse põhimõtteid, eelkõige sõnavabadus, e-, emakeele kõnelemise õigust. Skopje valitsev eliit peab mõistma, et nad peavad järgima reegleid, kui nad tahavad Euroopa Liiduga liituda. Makedoonia liitumisläbirääkimiste alustamise probleemid ei eh, seisne mitte selles, milline on Makedoonia riigi nimi, asi on Kreeka ja Makedoonia vahelistes suhetes, sellele viitas ka Euroopa Komisjon, riik ei pea kinni Kopenhaagenite kriteeriumitest, ei äh, järgi heanaaberlikke äh, äh, põhimõtteid tegelikkuses ja ka õigussüsteem ei vasta normidele ja selles tegelikult peitub see probleemi olemus, on ju olemas riike, kes aktsepteerivad Füüromit Makedoonia nime all, kuid rahvusvahelisel tasandil ei ole see lahendatud ja see on tegelikult küsimus, mida tuleb lahendada ÜRO-s. selline on ka muuseas Euroopa Komisjoni seisukoht. härra Kovaltševil on täielikult õigus, kui ta seda väljendab. meie, kui meie kui Euroopa Parlament ei nõua et veel kord arutatakse läbi äh, Tiito poliitika, äh, mis, äh, mis tõi kaasa praeguse olukorra Balkanil, see puudutab ka Bulgaariat, siis kus seda küsimust veel tuleks arutada ja ma leian, et see peab leidma sõnaselge väljenduse see puudutab muuhulgas ka riigi nimetust. Makedoonia on geograafiline nimetus aga meie ei saa ometi jätkata Euroopa Parlamendina siin Jossif Prostito poliitikat. aitäh! aitäh ja nüüd Makedoonia äh, suursaatkonna esindaja endise Jugoslaavia Makedoonia vabariigil on olnud kõige suurim pro-, suurimaid probleeme, nüüd on loodud äh, poliitiline leping, seda võimaldas äh, volinik Haani ja äh, parlamendiliikmete Howitt, Kukan ja Vaigeli tegevus. juunis tuli komisjon välja pakiliste reformide ettepanekutega, mis puudutas ka õigusprobleeme, mõningates valdkondades on töö alanud, aga väga palju on veel ära teha ja sel aastal, võttes arvesse tehtud edusamme poliitilise kokkuleppe saavutamise suunas, on komisjon valmis äh, Äh, tegema ettepanekut, et avada äh, äh, läbirääkimisi endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigiga, aga see sõltub juunis ja juulis sõlmitud lepingute elluviimisest ja reformide läbiviimisest. komisjon tuleb välja aruandega pärast järgmise aasta valimisi ja vahepeal me jätkame arenguid, jälgime arenguid riigis ning kutsume üles poliitilisi liidreid äh, äh, soovitusi ellu viima. aitäh ja lõpetuseks saab sõna härra Vaigel. aitäh. ma ei kujuta endale ette, et ma suudaksin tänast arutelu kuidagi kokku võtta, aga ma tänan kõiki, kes selles osalesid Makedoonia asub väga spetsiifilises Euroopa piirkonnas. Aeg, ajalt võib sellest piirkonnas kujuneda probleem kogu Euroopa mandri jaoks. Ma soovin, et Makedoonia ja seda ümbritsevad riigid eh, toimiksid eh, stabiilsuse ja õitsengu eh, faktorina Euroopas. Seepärast peaksid kõik riigid osalema Euroopa ühisprojektis. me oleme kuulnud täna siin palju tõdemusi ja kriitikat Makedoonia aadressil. ma võtan vastutustundlikult vastu kõik ettepanekud, kuidas veelgi parandada seda resolutsiooni mul on väga hea meel, et saan töötada koos kõigi nendega, kes tõesti soovivad selle dokumendi kvalitatiivset parandamist. lubaksin endale märkuse siin tehtud äh, gastronoomiliste eri iseärasuste kohta. muuhulgas on selles piirkonnas tõesti väga erinevaid salateid, Serbia salateid, Makedoonia salateid. meil on Türgi kohv, e-, Horvaadi kohvik, Kreeka kohvik, see on lihtsalt väga värvikas piirkond. ja ma leian, et see on Euroopa jaoks asi, mis kujutab endalt lisandväärtust. tänan kõigile eesoleva hea koostöö eest aitäh ja tahaksin kolleegidele meelde tuletada, et äh, muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on kolmeteistkümnendal jaanuaril kell kaksteist. ja nüüd äh, lähme järgmise päevakorrapunkti juurde, äh, päevakorrapunkt number neli, kahe tuhande viieteistkümnenda aasta aruanne Montenegro kohta. Montenegro on riik, mis on samuti sii-, olnud silmitsi raskete väljakutsetega sellel aastal aga me kuulsime ka positiivsetest arengutest, nagu hiljutine NATO kutse ühineda NATO-ga ning negatiivseid uudiseid, et on raskeid poliitilisi vastuolusid äh, valitsuse ja opositsiooni äh, vahel, mis on tekitanud näiteks äh, blokaad, seda, et opositsioon on parlamenti blokeerinud ja tahaksin kutsuda üles äh, valitsust ja demokraatlikku rinnet, et nad äh, alustaksid demokraatlikku koostööd äh, ja mis puudutab äh, liidumisprotsessi, siis no Montenegro teeb edusamme, ta on kõige edasijõudnum riik, kui tegemist on liitumisläbirääkimistega. see liidri roll aga tähendab ka suuremat vastutust piirkondlikus kontekstis ja puudutab kogu laienemisprotsessi. endiselt on probleeme, väga polariseeritud poliitiline kliima, haldusaparaadi politiseerimine, probleemid kohtuvõimu sõltumatusega, korruptsioon, meediavabadus, need on ainult mõned nendest probleemidest meie raportöör Charles Tannock on äh, analüüsinud Montenegro et, liitumisettevalmistuste äh, nõrku ja tugevaid kohti ning tulnud välja äh, kõikehõlmava raportiga. härra Tannock, palun. aitäh, nagu alati olen ma tänulik, et ma saan olla Montenegro raportöör mis on suhteliselt lihtne teema, kui võtta arvesse Lääne-Balkani standardeid ning riigina jätkab ta kindlal teel, tehes koostööd Euroopa Äh, õigustiku ülevõtmisel Euroopa Liiduga liitumise kandidaadina. Montenegro juhib äh, kandidaatriikide hulgas ning äh, on avanud kakskümmend liitumispeatükki, muuhulgas ka peatükid kakskümmend kolm ja kakskümmend neli. probleeme on loomulikult kõrgetasemelise korruptsiooni ja organiseeritud kuritegevusega, aga peaaegu kõigis valdkondades on olnud näha edusamme institutsioonide arenguga, eriti kohtusüsteemi reformiga seoses ning vajalike seaduslike muutuste elluviimisega. mis puudutab äh, majandust, siis äh, Montenegro kasutab äh, de facto valuutana eurot ja nõrk euro on olnud väga kasulik turismitööstuse jaoks ja seda on veelgi edendanud see, et paljud teised sihtriigid nagu näiteks Tuneesia, Egiptus, Türgi, et äh, sinna on läinud vähem äh, turiste seoses äh, terrorismiohuga. ja Montenegro jaoks oli turismisuvi väga hea. aga on väga oluline olla tähelepanelik ja me ei peaks ootama koheseid tulemusi, eriti võttes arvesse praegust kriisi piirkonnas ja parlamendi boikoteerimine mõningate opositsiooniparteide poolt sellel aastal on olnud samuti eriti murettekitav. ma tahaksin samuti äh, rõhutada komisjoni ja teiste üleskutseid, et kõik osapooled peaksid demokraatlikke vahendeid kasutama ja osalema parlamentaarses töös, mitte minema tänavatele. eelmisel nädalal äh, sai Montenegro kutse NATO-lt, NATO-ga liitumiseks, see on väga oluline äh, samm ning see on ka väga oluline äh, mm, ning äh, samuti puudutab see siis ka seda, et äh, liituti äh, sanktsioonidega Venemaa suhtes. Montenegro seisukoht on väga kooskõlas ülejäänud Euroopa Liiduga. minu fraktsioon loomulikult jälgib ja soovib edu Montenegrole NATO-ga liitumisel. seal, seal on olulisi eh, kattuvusi mõlemas liitumisprotsessis eh, inimõiguste ja demokraatiaga seoses. Montenegrol on probleeme kodanike radikaliseerumisega ning on terve rida montenegrolasi, kes on eh, liitunud ISISega, aga valitsus on teadlik sellest, jälgib olukorda väga tähelepanelikult. mina nüüd soovin kuulata kolleegide kommentaare minu esimese äh, projekti kohta ning äh, ma loodan, et nagu ka eelmistel aastatel jõuame konsensusele selleks, et me saaksime vastu võtta positiivse arvamuse Montenegro edusammude kohta äh, sellel aastal. Montenegro on väike riik, see on olnud väga edukas riik alates iseseisvuse saavutamiseks, saavutamisest ning see on endiselt e, Lääne-Balkani paipoiss Euroopa Liiduga liitumise kontekstis ning viimastel kuudel on väga suuri probleeme olnud rändekriisiga. Montenegro ei ole otseselt transiitriik, aga kaudselt need probleemid riiki mõjutavad, tekitavad rahutusi riigis, aga mina toetan endiselt Montenegrot ja arvan, et loodetavasti saab Montenegrost Euroopa Liidu liige nii kiiresti kui võimalik aga nüüd ootan kolleegide kommentaare ja huvitavaid muudatusettepanekuid oma raporti kohta, aitäh oh,! Thank you uh,, now Mr. aitäh, härra Kaan, kes võtab sõna proua Totsi nimel, kes on Euroopa Parlamendi Montenegro delegatsiooni juht. aitäh! suur tänu raportöörile tehtud töö eest. resolutsioon toob välja terve rea tähtsaid punkte. tegemist on raportiga, mis tuleb õigel ajal, eriti kui arvestame, kui tuline on poliitiline olukord Montenegros. olen täiesti nõus raportööriga, et on väga tähtis et Montenegro poliitika erinevad osapooled äh, viiksid uuesti sisse dialoogi parlamendiga meeleavaldused on igasuguse demokraatia tähtsaks osaks ja vägivallapuhangud äh, ja julgeolekujõudude kasutamist, äh, seda tuleb uurida. ja võib-olla tuleks välja kuulutada erakorralised valimised järgmistel aastal. üheks kõige tähtsamaks äh, sammuks järgnevatel aastatel on uue valimisseaduse vastuvõtmine selleks, et avalikkuse usaldust äh, valimistesse uuesti taastada. Montenegro erinevad osapooled peavad pingutama selleks, et seda saavutada, selleks, et valimised äh, ei tekitaks mitte mingeid kõhkluseid. uue süsteemi sisseviimine on kindlasti raske, aga tuleb juba praegu pingutada selleks, et süsteem oleks piisavalt vastupidav ka valimispäeval, ükskõik millal need valimised ei toimuks. kolm aastat pärast äh, äh meile kõigile tuntud poliitilist afääri, ei ole mitte midagi tehtud selle afääri uurimiseks. peale selle korruptsioonivastane võitlus, äh, eriti just kõrge taseme ametniks ei mõisteta süüdi või nende tegevusi ei uurita. samamoodi valmistab mulle ka Nipšitšis äh, toimuma pidanud äh, homoparaad, mis juba kolmandat korda ühe aasta jooksul ära keelustati ja soovin, et ka see lisatakse resolutsiooni lõplikku versiooni. aitäh nüüd saavad sõna variraportöörid, kaks minutit ja härra Kovatšev, palun. aitäh, härra esimees. tunnustan härra Tännokit äh, tehtud töö eest raporti nimel, tegemist on äh, ühe kõige tasakaalukama resolutsiooniga Montenegro kohta üleüldse ja see, mida härra Tännok ütles, et äh, Montenegro on äh, Balkani riikide jaoks heaks uudiseks ja et naaberriigid ei peaks olema mitte kadedad, vaid pigem võtma eeskuju, olema motiveeritumad paljudes valdkondades kolda, eluvaldkondades edusammude tegemiseks, nii nagu härra Tänak seda ka ütles. nüüd uus valimisseadus, seda tuleb tõesti hakata täielikult rakendama ja kõik poliitilised parteid peaksid olema kaasatud konstruktiivsesse poliitilisse dialoogi. Äh, riik on äh, majanduskriteeriumeid mõõdukalt täitnud, äh, tuleb aga tegeleda töötusega, avaliku sektori võlaga läbirääkimised NATO-ga liitumiseks käivad, seal on ülitähtis julgeolekusektori reform, poliitiline, administratiivne süsteem ja ka kohtuvõim ei ole piisavalt reformimist leidnud, siin tuleks ka rohkem ära teha Äh, avaliku sektori politiseerimine riigis, kus on ainult kuussada tuhat elanikku, tekitab probleeme ja tuleb tõesti teha edusamme ka organiseeritud kuritegevuse ja korruptsioonivastases võitluses ning siin tuleb üles näidata ka suuremat tahet neid probleeme lahendada. probleeme on ka inimõiguste kaitsmisega, eriti mis puudutab äh, arvamusvabadust. kohati on kasutatud ka vägivalda meedia vastu ja neid juhtumeid ei ole äh, uuritud vihakõne etnilistel ja religioossetel põhjustel ei peaks jääma tähelepanu alt välja. sellegipoolest äh, on mul hea meel selle üle, et Montenegro on olnud Euroopa Liidu kursil ka siis, kui Ukrainas äh, oli kriis ja ka meie võitluses ISISe vastu ja mulle meeldib ka nende soov ühineda NATO-ga ja nägime, mis oli Moskva reaktsioon, Venemaa üritas ka Montenegro puhul negatiivselt kommenteerida Montenegro suveräänsust, otsust äh, liituda poliitilise või sõjalise liiduga ja me ei tohiks sellega leppida. aitäh, järgmisena härra Andrulakis, palun. aitäh tänan raportööri härra Tanokit silmapaistva töö eest. dokument, mille on ta meile esitanud, on väga heaks aluseks ja ma leian, et me suudame jätkata möödunud aastast suurepärast koostöö. Montenegro on teinud silmatorkavalt häid saavutusi. me avasime täiendavaid peatükke läbi, liitumisläbirääkimiste käigus ja kaks eh, peatükki on juba eh, algselt suletud. ja edusammud peegelduvad ka komisjoni vastavas dokumendis, kuid endiselt on tegemata palju kodutööd kuritegevuse kuritegelike grupeeringutega võitlemises ja õigusriigi põhimõtete kehtestamises. Äh, lisaks sellele äh, opositsiooni boikoteerimine parlamendi poolt, tegelikult tuleb tagada parlamendi regulaarne töö, lisaks sellele on tarvis tagada äh, e, uue valimisseaduse rakendumine, muuhulgas elektroonilise hääletamise võimaluse kasutamine, lisaks sellele on vaja järgida Eh, seda, et tööpuudus äh, väheneks, vaatamata sellele, et välismaised otseinvesteeringud riiki on olnud väga suured. lisaks sellele tuleb vältida äh, vägivallaaktide äh, juhtumeid, mis siiani aset leiavad. Montenegro on ainus liitumiskandidaat, kelle välispoliitika peaaegu sajaprotsendiliselt kattub Euroopa Liidu äh, välispoliitiliste põhimõtetega, see näitab seda, et Montenegro valitsus peab silmas eh, riigi Euroopa Liidu perspektiivi. suur aitäh ja nüüd kolleeg Aroš. Uh, aitäh, härra esimees, kõigepealt tunnustan härra Tännokit eh, suurepärase raporti puhul, siin on välja toodud klassikalised küsimused, kohtuvõim, meediavabadus, korruptsioon, organiseeritud kuritegevus, kodanikuühiskonda on väga tasakaalukalt siin kirjeldatud ja tema olukord, aga on veel kaks tähtsat punkti, mis tahaksin välja tuua. esiteks Montenegrole esitatud kutse liituda NATO-ga meenutan teile, et Montenegro liikmelisusest on kasu kogu piirkonna jaoks. teiseks tähtsaks küsimuseks on valimiste küsimus, uued valimised ja uus valimisseadus. uued valimised, mis viidaks läbi, pidades kinni kõige kõrgematest standarditest ja mille puhul enamuse ja opositsiooni suhted äh, säiliksid headena. me peame tõesti täpsemalt jälgima, mis seal toimub, sest valimised on Montenegro jaoks väga tähtsad. aitäh, härra Hadži Georgiev, palun. tere kõigile ka mina tahaksin kõigepealt tänada kolleeg Tänakit südamest tehtud töö eest, mida ta on jätkanud viimase kuue aasta jooksul. riik, millest me praegu räägime, on riik, kes on asunud õigele rajale, et saada Euroopa Liidu liikmeks. siin püütakse kehtestada demokraatlikke põhimõtteid, on väga palju kokkulangevusi Euroopa Liidu välispoliitikaga. see puudutab ka muuhulgas sõnavabadust ja ökosüsteemide rakendumine. Need selles raporti projektis tehtud ettepanekud, muuhulgas ka ettepanek, et Montenegro peaks liituma ka NATO, on minu arvates vale lähenemine. jah, see on ikka tavaliselt nii, et eh, väga sageli, eh, et kui riik püüab saada Euroopa Liidu liikmeks, siis saab ta ka kutse liituda NATO-ga, kuid meie me ei ole siin mingi Varssavi pakti vastalised. me pole ka sõjalise koostöö vastased. kuid kogemused näitavad, et niisugune sõjaline koostöö ei anna alati rahulduspakkuvaid tulemusi. mina leian, et kogemus näitab meile seda, et eh, NATO-ga liitumine toob endaga kaasa täiendavaid pingeid. seepärast leian ma, et NATO-sse astumine on igatahes vale tee. aitäh! proua Lunatšek aitäh, mina Roheliste fraktsiooni nimel tänan härra Tännokit hea raporti eest. see tõstatab nii positiivsed väljavaated ehk et tegemist on riigiga, mis on tõesti päris kaugele jõudnud oma arengus ja teel Euroopa Liitu ja et on häid edusamme tehtud. ja ma hindan ka seda, et väga selgelt kritiseerite just nendes küsimustes, kus on vaja veel palju ära teha, korruptsioon, organiseeritud kuritegevus, meedia olukord, kodanikuühiskonna olukord. on teatud küsimusi, kus me siiski sooviksime raporteid veelgi tugevamaks muuta, võitlus korruptsiooni vastu näiteks, siin erastamise protsess tuleks ka sisse kirjutada, sest see on tegelikult üks korruptsiooniallikaid et see on üks punkt, mille me sooviksime sisse viia. peale selle on mul väga hea meel, et te ka parlamentaarse kontrolli tugevdamisele kutsute üles. meie parlamendina peaksime seda ju tõesti alati toonitama. sellegipoolest on teatud üksikasju, mida ma tahaksin lisada raportile. näiteks see, et äh, korruptsioonivastase komitee töö parlamendis on blokeeritud sellepärast, et äh, valitsuse äh, Äh, parteid on seal komisjonis sees, neid on rohkem nii et korruptsioonivastane komisjon äh, parlamendis peaks olema pigem just selline komisjon, kus äh, opositsioon saab rohkem kaasa rääkida selleks, et menetlused ei jääks patiseisu. mul on ka hea meel, et te olete tõstatanud ka keskkonnaküsimused. me teame, et Montenegro peab ennast väga keskkonnasäästlikuks riigiks ja et see on paika pandud põhiseadusega, aga sellegipoolest on ka selles valdkonnas veel palju vaja ära teha. mul on väga hea meel, et Ultsini Äh, looduspargi äh, bioloogilise mitmekesisuse küsimuse, sellepärast et tegemist on äh, paljude lindude tähtsa pesitsuskohaga ja siis samamoodi ka mm, veejõujaamade kavandamine, nii väikeste kui keskmise suurusega veejõujaamade kavandamine. me oleme sellest rääkinud ja te olite meiega nõus äh, me teame, et Moratšai jõele on kavandatud äh, suur äh, hüdrojaam ja peale selle on meil vaja tegelikult ka strateegilist kava nii suurte kui väikeste hüdrojaamade jaoks. praegusel hetkel tundub, et kõik on pillapalla laiali ja mitte mingit äh, selget joont seal ei ole, nii et te saate mõned muudatusettepanekud meilt. ja veel üks küsimus, NATO. ma arvan, et raportis edusammude kohta teel Euroopa Liitu ei peaks äh, rolli mängima NATO liikmelisus. mõned kolleegid ütlesid, et NATO oleks äh, stabiilsuse tagajaks. mulle ei meeldi tegelikult see, et äh, Moskva kuskile sekkuks, veel vähem Balkani riikidesse, aga ärge unustage, et Vene raha ja Vene investorid on seal kohal ja neid, seda, neid on päris palju seal, nii et ma tõesti ei näe öö, miks nii palju Venemaad äh, kardetakse siin ja seda, et Venemaa võib äh, Montenegro vallutada. kui parlament tõesti tahab äh, NATO viite sinna sisse kirjutada, siis tuleks võib-olla kirjutada, et peaks toimuma referendum, nii nagu et kui me isegi tahame, et Ühendkuningriik jääb Euroopa Liitu, peame me ikka nõus olema sellega, et Ühendkuningriik korraldab referendumi, nii et see võib-olla on see üks küsimus, kus me võib-olla jõuaksime kokkuleppele, kui on võimalik välja võtta see viide. me oleme ajast õudselt maha jäänud, ütleb härra Legutko nüüd annan sõna huvitatud liikmetele ja kahjuks on teie kõne aeg ainult poolteist minutit. härra Schaffhauser. jah, aitäh, tavaliselt räägin ma oma fraktsiooni nimel. ma äh, soovin äh, Ehm, rõhutada, et äh, väga hästi tuuakse olukord välja äh, härra Tänaki raportis, sellepärast hääletame meie selle vastu, siin räägitakse korruptsioonist ja äh, ja sellest, et ei uurita organiseeritud kuritegevust piisavalt, et ei ole pressivabadust äh, Ehm, punktis kaheksateist tuleb ta jälle tagasi nende märkuste juurde, mis puudutavad romisid ja LGBT-d. mina jälle soovin samuti seda, et alati, kui me mainime neid vähemusi, tuleks alati rõhutada ka kristlikku pärandit ja nii edasi. ma arvan, et tuleb siiski, tuleb rõhutada neid vähemusi, aga siiski ka seda kultuuri, mida tuleb samuti austada ning samuti tuuakse välja lepingulise õiguse nõrkused, see raport on hästi tehtud ja kõik need põhjused äh, sunnivad meid selle vastu hääletama. mis puudutab NATO-t, siis mina tahan rõhutada, et Euroopa pigem peab ehitama sildu, kui äh, lõhestama Euroopat kaheks ja meie küll ei ole õiged inimesed äh, kui me kõnades soovime ühtsust ja rahu, aga tegudes alati üritame Euroopat kahe, kaheks lõhetada, lõhestada, eraldada Venemaast, see ei ole õige poliitika, sellest on kasu ainult ameeriklastel ja Euroopa huve see kuidagi ei teeni, aitäh. aitäh, härra Plenkovitš. aitäh, kolleeg Legutko ma tahan tõstatada mõned küsimused selle raporti kohta. kõigepealt suur tänu härra Tänokile suurepärase raporti eest Montenegro kohta. ma arvan, et on väga tähtis toonitada, et Montenegro on juhtivaks riigiks liitumisläbirääkimistel kakskümmend peatükki on lahti, kaks juba esialgselt kinni pandud ja kaks päeva tagasi sai Montenegro kutse NATO-lt liituda ja ma arvan, et see on strateegiliste suhete jaoks äh, sealses Euroopa piirkonnas väga tähtis ja et sellega tuleb arvestada ka raportis. ma arvan, et on väga hea, et härra Tännok on seda ka maininud. siis poliitiline olukord üleüldiselt kogu sealses piirkonnas, oleme me näinud seda ju Kosovos, Makedoonias ja ka Albe-, Albaanias juba, et on olnud proteste kuid äh, Montenegro kurss Euroopa Liidule on väga tähtis ja poliitilised parteid vastutavad nende sammude eest ja me kohe kindlasti jälgime Montenegro edusamme teel Euroopasse. aitäh ja järgmisena härra Pitsula. aitäh, härra esimees mul on hea meel härra Tännoki raporti üle, tegemist on kõrge kvaliteediga ja hästi tasakaalus dokumendidega viimased, viimased andmete kohaselt on kakskümmend peatükki avatud ja see näitab, kui suured on olnud edusammud. ma tahaksin natukene rääkida ka kutsest liituda NATO-ga. Horvaatia riigi esindajana on mul väga hea meel, et uus riik on äh, kutsutud liituma. Äh, kakskümmend aastat tagasi toimus meil seal sõda, nüüd äh, aga oleme me teinud suure sammu edasi, meie oleme Montenegroga näiteks väga paljud probleemid juba lahendanud. peale selle ka siiras ja avatud dialoog reformide üle on olnud väga tähtis. reforme mõjutavad nii opositsiooni eh, kui ka valitsuse juhid ja see on asi, mille peale peaks ka mõtlema. järgmisena proua Suika, palun. aitäh, mul on väga hea meel selle raporti üle, suur tänu härra Tännokile tasakaalus eh, lähenemise eest. edusamme on tehtud, eh, seda näitavad ka avatud peatükid ja mul on terve rida küsimusi. esiteks see NATO-ga liitumise kutse, ma arvan, et see peaks olema tekstis sees, ma räägin seda äh, Horvaatia vaatevinklist, me oleme naaberriigiks. aga ma tahaksin toonitada veel ka seda, et te mainisite siin mitmeid nimesid äh, mõrvatud ajakirjanikke ja korruptsiooni, aga ma arvan, et tuleks rääkida ka piiriküsimusest. näiteks Prevlaka küsimus, mis on ikka veel Montenegro ja Horvaatia vahel lahendamata tüli küsimuseks, siis äh, peatükk seitse, kus te räägite sõjakuritegudest. tahtsin mainida ka neid, äh, kes olid Montenegro vangilaagrites ja kes ei ole oma kannatuste eest saanud äh, korralikku hüvitist ma tahaksin ka need küsimused tõstatada, sest need on ülitähtsad, me rääkisime nendest ka eelmisel aastal ja mitte mingeid muutusi ei ole toimunud vahepeal. ja siis peatükk, mis puudutab meediavabadust, siis otse loomulikult meedia on lõhend, lõhestunud Montenegros ja on küll teatud eetilised standardid paika pandud ja teie ütlete ka, et tuleb edusamme teha ja mul on selle üle ainult hea meel. aitäh, järgmisena härra Kukan, palun. aitäh palju õnne Charles Stannokile. tegemist on tõesti nagu alati kõrge kvaliteediga raportiga Montenegro kohta ja kui rääkisin kõrgest kvaliteedist, siis mõtlen seda, et kõik poliitilised sammud, head sammud on välja toodud täpselt samamoodi nagu ka tõstetakse need küsimused, mis tuleb veel ära teha selleks, et veelgi edukam olla. seda kõike on tehtud nii, et Montenegro valitsust julgustatakse jätkama siiamaani tehtud tublit tööd. me peaksime siiski meenutama veel ka seda, et äh, sealses piirkonnas on laienemisprotsessis äh, tõesti liidreid, see ei peaks olema mitte ainult komplimendiks, vaid me peaksime välja tooma ka selle vastutuse, mis nende õlul on ja nad ei tohi Eh, meid eh, selles osas petta. Montenegro puhul on öeldud, et nad on sajaprotsendiliselt eh, samal suunas ka oma välispoliitikaga ja NATO-ga liitumise kutse on midagi, millega tuleb ka arvestada. aitäh ja nüüd saab sõna komisjoni esindaja. Dirk Langen, palun well,. Uh, giving... aitäh, härra esimees, et andsite mulle sõna ma arvan, et mul ei ole vaja palju siin lisada eduaruandele, ainus asi, mida tahtsin mainida, on see ja mis on täiesti selge, et meie rõhutame õigusriigi põhimõtete küsimustele ja kõige tähtsamaks sünd-, sõnumiks on siin see, et õigusriigi põhimõtete äh, alased edusammud mõjutavad ka liitumisprotsessi edusamme. siis äh, siin tõstatati ka homoparaadi küsimus. Nikšišis lükati see küll edasi, aga sellel pühapäeval, kolmeteistkümnendal detsembril siiski Podgoritsas üks toimub. tahaksin natukene teile anda infot ka poliitiliste parteide olukorra kohta. Ivo, Ivo Kapits, parlamendi spiiker, soovib tugevdada dialoogi parteide vahel. Te võib-olla teate ka, et volinik Haan toetab seda algatust, aga ta on öelnud, et see ei tähenda seda, et ähm, Euroopa Liit hakkaks siin äh, vahendusmenetlust pidama ja et lahenduse peavad äh, leidma Montenegro parteid ise üldine kohtumine toimus esimesel detsembril just selles küsimuses. töörühm loodi, mis vaatab üle siis valimisseaduse, vaatab, kuidas avaliku sektori vahendeid kontrollida ja ka meediaküsimustega tegeleda. neljandal detsembril esimest korda see töörühm kokku tuli. Nad jätkavad oma tööd kahekümne esimese detsembrini. parteide juhid tulevad veel kord kokku ja eesmärgiks on saavutada kokkulepe parima mudeli üle ma võin juba praegu öelda, et kõik opositsiooniparlamendid, välja arvatud Demokraatlik Rinne, on kaasatud sellesse töörühma. demokraatlik Rinne ütles, et nemad osalevad dialoogis ainult siis, kui hakatakse rääkima ka vahevalitsusest. aga siiamaani see nii ei ole aga vahevalitsuse küsimus võib uuesti päevakorda tulla, kui hakatakse uuesti rääkima rakendamisest, aga kindel selles olla ei saa. aitäh! aitäh! ja Charles Tannock saab veel sõna lõpp, lõpetuseks. aitäh, kallid kolleegid, teie soojate sõnade eest. ja muidugi on mul hea meel muudatusettepanekute üle siin oli liiga palju sõnavõtusoovijaid selleks, et äh, kõike kommenteerida. suurem osa kolleegidest rääkisid NATO-st ja toetasid, et NATO-ga liitumist peaks mainima, liitumiskutset peaks mainima mind üllatas see, et äh, kuue Prantsuse äh, rahvusrinne ja proua Lunatšek seda ei äh, toetanud, mina siiski tahaksin, et see raportisse sisse jääks. mis puudutab proua Lunatšeki, siis ma tegelikult ei mäleta, proua Lunatšek, et ma oleksin minevikus olnud nõus sellega, et üksikasjalikult oleksin ma saanud muudatusettepanekuid Montenegro erinevate energia Äh, allikate kohta või ka hüdrojaamade kohta, mulle tundub, et tegemist on Montenegro vabariigi siseküsimusega, nii kaua, kui see on Euroopa õigustikuga kooskõlas ja mina ei pea ka hakkama Montenegrole ütlema, et nad peavad referendumi korraldama NATO-ga liitumise üle. minu koduriigis küll referendumit ei korraldatud, kui me NATO-ga liitusime, see oleks võib-olla naljakas samm, aga eks iga riik ise otsustab, kuidas ta selle küsimuse küsimuse NATO-ga liitumise osas korraldab. ülejäänud kommentaarid äh, korruptsioonivastane võitlus, meediavabadus, äh, kohtuvõimu sõltumatus, mulle tundub, ja samamoodi ka see, mida ütles härra Kaan proua Tootsi arvamuse kohta ja ka homoparaad, mul oli väga hea meel, et komisjoni esindaja ütles, et tegelikult Podgoritsas siiski toimub äh, homoparaad. proua Suitsa tegi ka kommentaare äh, piiri küsimuse kohta ja sõjakuritegude kohta ma tõesti soovitaks tal lugeda lõike äh, seitse ja kakskümmend kuus äh, minu resolutsioonis, aga kui ta tahab rohkem midagi öelda, võib ta teha muudatusettepanekuid, siin mainiti ka uut valimisseadust, seda mainin ka mina nii et ma arvan, et tegelikult suurem osa küsimustest on kaetud, Montenegro on tõesti edulooks, ta on andnud endast parima väga rasketel aegadel ja raskes keskkonnas ja ma leian, et tegemist on tasakaalus raportiga, ma toon välja nii edusammud kui räägin ka puudujääkidest, aga see on ju ka ilmselgelt osa protsessist ja ja nagu öeldud, Montenegro on kindlal kursil. aitäh härra Kukanile Äh, tema soojate sõnade eest, tema kogemused on väga suured sealses piirkonnas ja tema teadmised selle piirkonna kohta on väga tähtsad. nii et aitäh, Edward, sinu südamlike sõnade eest. ootan juba muudatusettepanekuid selleks, et me saaksime järgmine kord seda arutelu jätkata. aitäh! tahaksin teile meenutada, et muudatusettepanekute tegemise tähtaeg on kolmeteistkümnendal jaanuaril keskpäeval ja sellega on päevakorrapunkt number neli ammendunud ja me teeme lühikese pausi, enne kui läheme päevakorrapunkti number viis juurde

Welcome back. tere tulemast tagasi. ja jätkame nüüd Egiptuse punktiga. härra Costello äh, Lähis-Ida osakonna osakonnast, kes tegeleb Egiptuse, Süüria, Liibanoni ja Jordaaniaga, äh, lühidalt räägib meile siis äh, hiljutistest Egiptuse parlamendivalimistest ja räägib meile siis praegusest eh, Euroopa Liidu ja Egiptuse poliitilisest dialoogist. me väga suure huviga ootame ta, tema eh, juttu Euroop-, Egiptuse parlamendivalimistest. nagu te teate, kahe tuhande kaheteistkümnendast aastast peale ei ole olnud parlamendi istungeid eh, ja nüüd esimest korda siis pandi kokku alam- ja ülemkoda ning äh, ja see kuuendal ja seitsmendal veebruaril kaks tuhat kuusteist kavatsetakse siit äh, ka minna visiidile Egiptusesse, soovime tervitada uut äh, parlamenti ja tegeleda mõttevahetusega ning toetame komisjonide loomist, see võimaldab meil paremini koostööd teha parlamentide mm, vahel ning paralleelselt oleks huvitav kuulda, milline on õiguslik olukord, võttes arvesse parlamendi puudumist alates kahe tuhande kaheteistkümnendast aastast, huvitav oleks vabaühenduste alane olukord ning Kairos käidi viieteistkümnendast äh, kuueteistkümnenda novembrini selleks, et arutada demokraatiat ja inimõiguste olukorda. härra Costello räägib meile täiendavalt, mis teemasid arutati, konkreetsemalt arutati neid, arutatakse neid järgmise aasta alguses äh, õiguse allakomisjoni ähm, koosoleku raames äh, novembris äh, käis äh, Egiptuses ka proua Mogherini selleks, et arutada olukorda seoses rändega Liibüa kaudu. ta oli mures ka humanitaarolukorra pärast ja rõhutas vajadust võidelda terrorismi vastu, austades samas õigusriigi põhimõtteid. tere tulemast, härra Costello ja teil on sõna. Thank you, chairman uh.... aitäh, härra juhataja. ja see on väga hea aeg selleks, et arutada Egiptuse küsimusi siin komisjonis. aitäh, et kutsusite mind külla seda tegema, ma olen väga huvitatud ka teie kommentaaridest ja seisukohtadest. valimised Äh, endiselt äh, on käimas, ehkki enamuses äh, on lõppenud, on mõningad viimased voorud viieteistkümnendal ja kuueteistkümnendal detsembril, on ka mõningad tulemused valmis, vaidlustatud kohtutes. meie Egip-, e-, e-, ekspertide rühm koosnes kolmest e-, eksperdist ja Äh, arvas, et ähm, tegemist oli pigem haldusliku üritusega, äh, osalus oli väga äh, madal ja mis puudutab nüüd parlamendi valimistulemusi, sada kakskümmend saadikut valiti nimekirjade alusel ning enamus valiti üksikkandidaatidena ning äh, mis puudutab üldisi trende, siis äh, see on jälle meie ekspertide missiooni hinnang. Äh, valimiste haldamine ei olnud väga läbipaistev. raske oli äh, saada aru nendest tulemustest ja selle põhjuseks olid pigem valitsus, valimiste läbiviimise iseloom äh, ja ähm, samuti äh, valimistega tegeles kuusteist tuhat kohtunikku, kes tegelevad ka vaidlustamistega. ja enamasti osalesid valimistel vanemad inimesed, üldine valimisosalus oli kakskümmend kaheksa protsenti, äh, kampaaniate osas oli ähm, erinevaid ilminguid. Mm, islamistidel oli, islamistide puhul oli äh, tegemist kontrolliga mošeedes teostatava ähm, kampaania osas, kirikute puhul ei olnud äh, probleeme ning äh, ning laiemalt võiks öelda, et protestide vastane seadus või, ja terrorismivastane seadus lõid sellise konteksti, kus valimistel osalemine muutus raskeks, paljud aktivistid, noorte liidrid on kas vaikima sunnitud või vanglas äh, parlamendis saab olema palju presidendi töötajaid, aga rohkem, aga ka rohkem naisi kui varem. suur äh, kaotaja tundub olevat salafistide partei Al-Nur. üldiselt islamistid, äh, vasakpoolsed, endised Mm, to, presidendi toetajad ei saanud head tulemust ja Egiptuse ametivõimudega äh, jagatakse meie valimisvaatlusmissiooni tulemusi äh, hoolimata sellest, kuidas äh, see parlament tekkis, selle äh, olemasolu Euroopa poliiti-, Euro-, Egiptuse poliitilises kontekstis on väga oluline selleks, et Egiptus liiguks positiivses suunas. see ei pea mitte ainult tagama seda, et, et teostataks parlamentaarset kontrolli, Egiptus on tegemist poolpresidentsiaalse süsteemiga, vaid oluline on ka rahvareferendumil kahe tuhande neljateistkümnendal aastal vastu võetud konstitutsiooni ellurakendamine, konstitutsioonis on mõningaid väga positiivseid seksu-, sek-, osasid ähm, ähm, näiteks äh, artikkel kakskümmend kuus võimaldab parlamendil neljateistkümne päeva jooksul vaadata läbi ja muuta neid äh, õigusakte, mis on vastu võetud alates kahe tuhande kolmeteistkümnendast aastast ning tulen tagasi poliitilise ja inimõigusdialoogi juurde. selle dialoogi ajal tundus, et parlament ei muuda erinevaid äh, enamus neid õigusaktidest, mis võeti vastu parlamendi puudumise ajal, aga parlament on suveräänne ja saab äh, võtta vastu õigusakte ning nagu te mainisite, kõrge esindaja Federica Mogherini külastas Kairot teisel novembril ja nende kohtumiste alusel, mis seal toimusid, lepiti kokku, et taastatakse assotsiatiivse komitee mm, protsess ning sellepärast toimus äh, see komitee koosolek äh, viieteistkümnendal, kuueteistkümnendal novembril ning äh, see oli esimene alakomisjoni koosolek viie aasta jooksul, mis käsitles poliitilisi küsimusi Egiptust, Egiptuse poole kaas, nii et see oli väga oluline see puud-, seal käsitleti erinevaid äh, õigusakte, tahaksin teile rääkida mõningatest teemadest, mida tõstatati poliitilise ja inimõiguste dialoogi raames koos egiptlastega. me ütlesime, et protesteerimisseadust äh, tuleb äh, tühistada, et äh, uus õigusakt, mis asendab tuhande üheksasaja neljateistkümnenda aasta kogunemise seadust, ähm, tuleks vastu võtta protesteerimisvastane seadust, tuleks tühistada ja vabastada inimesed, kes selle alusel on Äh, kinni pandud ning äh, samuti me ütlesime, et karistusseadustiku äh, punkt, mis tuleb, mis näeb ette karistused inimestele, kes on tegelenud välismaise propagandaga, tuleb vabastada ning tuleks ka konstitutsiooniga kooskõlla viia terrorismivastane seadus tuleks äh, luua toimiv seaduslik äh, õigusraamistik, mis võimaldaks äh, tegutseda vabaühendustel, mis tegelevad humanitaarstandardite järgimisega Äh, Egiptus äh, ütles, et äh, vabaühenduste rahastamist järgi, jälgitakse ning süüdistas Euroopa Liitu, et et sekkutakse vabaühenduse tege-, ühenduste tegevusse, et vabaühendused peaksid tegutsema koostöös valitsusega. me vaatasime läbi ka karistusseadustikku, eriti mis puudutas sätet, mis puudutas valeinfo levitamist selleks, et kahjustada riigi huve Egiptuse pool rõhutas, et toimub demokraatlik transformatsioon, väga oluline on parlament, rõhutati sotsiaalset õiglust ja inimestele hariduse andmist, mööndi, et on väga palju tööd vaja teha, oluline on äh, ka suurem, parandada äh, sotsiaalseid õigusi, ähm, ähm, aga Euroopa Liit hindab reformide kiirust erinevalt ning me kindlasti saame mängida olulist rolli selleks, et muutused toimiksid. meil on kokkulepe, et me toimuvad ka mõnede teiste alakomisjonide kohtumised, näiteks äh, julgeoleku ja äh, turvalisus ja õigluse äh, allkomisjoni ning eelmisel kuul võeti vastu äh, naabruspoliitika läbivaatamise dokument äh, ja seal on äh, uus lähenemine meie suhetele erinevate riikidega ning järgmisel aastal toimub samuti välisasjade nõukogu, kus samuti tegeldakse selle teemaga ning siis me hakkame määratlema oma edasist lähenemist ning teine asi, üks meie prioriteetidest äh, rahalise abi äh, planeerimisel äh, Egiptusega puudutab just valitsemissektorit ning tulles tagasi selle juurde, mida ma ütlesin, et vaja on teha tööd parlamendiga, parlamenti toetada, siis kindlasti on see väga oluliseks elemendiks. ning lõpetuseks tahaksin mainida, et äh, sellel, kui kõrge esindaja oli Kairos, pidas ta kõne Kaira ülikoolis ja üks asjadest, mida ta rõhutas, oli see, et keskmine eluiga keskmine vanus inim-, Egiptus on kakskümmend viis ning kuna seal on kuuskümmend miljonit, siis äh, tähendab see väga suurt potentsiaali tema äh, muudatuste ja arengu jaoks. Äh, ning äh, noorte inimeste vähene valimisosalus on äärmiselt oluline. ta ütles seda, et kui me ei taga tulevikku noortele, siis võivad nad äh, pöörduda nende poole, kes pakuvad alternatiivseid tulevikuvisioone, nii et väga olulised küsimused on äh, küsimused, mis seonduvad töökohtade, elatise teenimise võimalustega, need on seotud ka terrorismiga ja me teeme kõik, mis võimalik selleks, et arendada oma tööd, mida me teeme Egiptusega. väga selge on, et meil on eriarvamusi, mis puudutavad inimõigusi ja olukorda koha peal ja neid õigusakte, mis, mida ka teie olete kritiseerinud, aga me mööname, et on võimalus äh, teha tööd majanduse vallas selleks, et noortel inimestel oleks võimalus äh, teenida elatist, äh, sest see võiks väga suuri raskusi kaasa tuua sellele riigile tulevikus, aitäh! For... aitäh ja nüüd on sõna huvitatud liikmetel, härra Pantseeri, palun! aitäh! ma arvan, et siin on väga olulisi asju tarvis rõhutada. Egiptus on strateegilise tähtsusega riik meie jaoks, selleks, et äh, tagada piirkonna stabiilsus. selles mõttes minu meelest on õige, et me oleme poliitilisel tasandil äh, Egiptusega jätkuvas poliitilises diagno-, dialoogis Mm, kui tegemist Egiptuses on suhteliselt problemaatiline poliitilises mõttes, kui me räägime muuhulgas ka õigustest. siin käib võitlus terrorismiga, kuid seda kasutatakse kui ajendit, et rakendada poliitilist repressiivmeetmeid teisi mõt-, teisitimõtlejate vastu. me peaksime tegelikult püüdma siinkohal dialoogis Egiptusega sellele viidata, ka praegu öö, on ju ka Prantsusmaal niisuguseid tendentse, et kahtlasi isikuid püütakse sissejuhatavalt arreteerida, kahtlasi selles mõttes, et teisiti arvajaid kui me läbirääkimise peame, siis me peame tingimata rõhuma sellele, et peetaks kinni inimõigustest, aga et valitseks ka tasakaal rakendatavate meetmete ja tegeliku olukorra vahel. on vaja teha koostööd valitsusväliste organisatsioonide ja vabaühendustega, kes pärast möödunud aasta sõit demonstratsioone maandusid trellide taga ma loodan, et see, mida ütles Federica Mogherini pärast Kairo visiiti, oli otsustavama tähtsusega kui see, mida ütles Obama Kairo ülikoolis. see puudutab eh, poliitilist tulevikku kogu Vahemere piirkonnas. see on ju tegelikult suhteliselt keeruline olukord ja ma loodan, et nüüd läbirääkimisi jätkates eh, oleme tulemuslik, tulemuslikumad, aitäh ja nüüd kolleeg Tänak, palun. ma liitun sellega, mida härra Panseri ütles, Egiptus on juhtivaks Araabia riigiks, tal on tähtis institutsiooniline roll nii piirkondlikult kui ka partnerluses Euroopa Liiduga nii et Euroopa Parlament ja Euroopa Liit peaksid selle suure riigiga positiivset koostööd tegema ja teda toetama tugevalt. Egiptusel on praegusel hetkel suur terrorismioht, eriti just Siinai poolsaarel. Vene lennuk Sharm el Sheikist äh, sattus pommirünnaku alla ja Egiptus ikka veel taastub nendest õudset äh, majanduslikest tagajärgedest, mida põhjustas äh, äh, Mursi moslemi vennaskonna režiim. septem-, meie käisime septembris koha peal koos proua Mogheriniga, meil oli hea meel kuulda selle üle, et poliitilist inimõigustealast dialoogi alustatakse uuesti Egiptusega ja proua Mogherini on tõesti väga tähtis selles osas, väga tähtis on luua tulevikuperspektiiviga töökohti just Egiptuse noortele. see on väga tähtis küsimus, millega tuleb arvestada, eriti kui mõtleme, milline on keskmine vanus sealses riigis, kõigest kakskümmend viis nimelt. meil saame kohe varsti teada valimiste tulemustest. Äh, eks me komisjonist äh, saame täpsemat informatsiooni. väga kahju on, et valimise aktiivsus oli nii madal, aga me peaksime olema õnnelikud selle üle, et rohkem naiskandidaate valiti, et salafistid ja islamistid olid kaotajateks nii et me saame tolerantsema, kaasavama ja ilmalikuma Egiptuse. uus parlament kohe kindlasti peab äh, järelevalvet teostama, tegema seda adekvaatselt. artikkel sada viiskümmend kuus, äh, mis annab presidendile väga suure võimu, me nüüd siis täpselt vaatame, kuidas parlament oma mandaadi jooksul hakkama saab ECR fraktsioon on Egiptuse suureks sõbraks ja me tegelikult Egiptuse sõprade algatuse taga olime ka siin parlamendis ja me tõesti loodame, et Egiptuse kohta on järgmisel aastal juba paremaid uudiseid paetada. härra Van Balen, palun. Is... aitäh, ma arvan, et on ülitähtis, et Egiptus muut-, muutuks stabiilsemaks ja et lääneriigid toetaksid seda, eriti just Euroopa Liit. kui Egiptus langeb, siis meil ei ole enam võimalik pagulaskriisiga hakkama saada ja võidelda ka islamiriigi vastu. seda kõike tuleb muidugi teha demokraatlikult, nii et on tähtis ja hea, et meil on avatud dialoog Egiptusega. ma tahaksin delegatsioonilt teada saada, kas äsja valitud Egiptuse parlament ka poliitika defineerimisel hakkab mängima tähtsat rolli või et selles osas tegemist ei ole nii-öelda parlamendiga? härra Schaffhauser, palun. J'aimerais poser euh, à mes collègues euh, un rappel. mina omalt poolt tahaksin meenutada kolleegidele seda, et me, kes siis tegelikult toetas Araabia kevadet, kes tõi võimule salafistid ja muslimi vennaskonna, kes to toetas kuni viimase ajani president Abd al-Fatah al-Sisid, Te teate ju kõik väga hästi need olid ju Ameerika Ühendriigid. taaskord oli tegemist katsega eh, saavutada stabiilsust, aga see ebaõnnestus. kui see ebaõnnestub ka nüüd, siis halveneb olukord Euroopas veelgi me peame selle tavatud äh, vabariiklikku äh, valitsust toetama, mis on aga äh, muslimi, muslimistlikult meelestatud, meil ei jää muud üle, sest et kui praegu nii peaminister Mahlab kui ka president Assisi oma poliitikaga läbi kukuvad, tähendab see katastroofi kogu Euroopa jaoks Um, härra Kaan, aitäh! aitäh ülevaate eest selle kohta, mis Egiptuses toimub. ma olen nõus kolleeg Panseeriga, on nii tähtis, et me hoiaksime silma peal inimõiguste küsimusel. Egiptus on kohe kindlasti väga tähtis mitte ainult sellepärast, et tegemist on suure riigiga, vaid ka sellepärast, milline mõju on Egiptusel araabia maailmale. ja sellepärast ka soovin mina, et meil oleks parem dialoog Egiptusega, kuid ma arvan, et Egiptuse valitsus peab ka paremad standardid paika panema, mitte ainult Egiptuse rahva jaoks vaid ka sellepärast, et Egiptus mängib väga tähtsat rolli ka ülejäänud maailma jaoks ja sellepärast on neid häid standardeid vaja. me kõik soovime stabiilsust äh, ja julgeolekut, aga seda ei ole võimalik tagada diktaatorluse kaudu. diktaatorid mingil hetkel kõik äh, kukuvad, see kõik on ajutine, me nägime seda ka selle valimisprotsessi ajal, aga ma arvan, et äh, see, et valimisaktiivsus oli nii madal ja et just noored inimesed ei osalenud, on halb. noored on ju tegelikult Egiptuse tulevikuks. ma ei ole kindel, äh, kuidas see kõik lõpeb, kui stabiilsust ja legitiimsust uuel äh, parlamendil ja valitsusel ei ole. see kohe kindlasti ei aita ka kaasa, et mošeed ära kaotatakse, see tegelikult suunab inimesed terroristide rüppe, täidavad just seda narratiivi, millega on siin mängitud. nii et äh, tuleb tagada siin tõesti äh, vabadus, äh, me ei soovi, et stabiilsus väheneks Egiptuses just sellepärast, et Egiptus mängib nii tähtsat rolli meie jaoks, aitäh mm,! Costello, before I give you uh... härra Costello, enne kui ma teile sõna annan, mul on teile küsimus. Te ei maininud uh, kristlasi oma ülevaates ja kristlaste kogukonda kuna tegemist on kõige rohkem tagakiusatud äh, usulise äh, äh, kogukonnaga, siis ma tahaksin teada, mida see tähendab, et te neid ei maininud, et kas kristlaste olukord Egiptuses on vastuvõetav või kas on mingeid muid selgitusi selle kohta? nii et äkki te siis vastate kõikidele nendele kommentaaridele Thank, thank you, Chairman, and, and thank, thank you for, for, for all of the, the... suur tänu, suur tänu kolleegidele kõikide nende arvamusavalduste ja kommentaaride eest. minu arvates on julgustav see, et me kõik oleme nõus sellega, et Egiptus mängib ülitähtsat rolli nii piir, sealse piirkonna kui ka Euroopa Liidu jaoks lähenemised on olnud erinevad äh, erinevate saadikute puhul, kes sõna võtsid, ma lihtsalt äh, lisaksin nii palju, et äh, stabiilsuse ja demokraatia ning inimõiguste küsimus esitatakse kui selline valikuvõimalus ja ma sooviksin siiski, et need asjad oleksid omavahel seotud ja tagaksid üksteist. muidugi me peame andma kõik endast oleneva selleks, et Egiptust aidata ähm, stabiilsuse tagamisel ja see on just see, mida ka proua Mogherini Kairos välja tõi. kuid põhjus, miks me inimõiguste küsimuse tõstatasime ja selle, et on vaja seadusi muuta selleks, et valimisaktiivsus oleks suurem, see on meie arvates nimelt võimalus, mille kaudu on võimalik pikaajalist stabiilsust tagada ja võidelda ka radikaliseerumise vastu Egiptuses. nii et mina küll ei näe, et siin oleks vastuolusid äh, selle mõtte vahel, et me suurendame ühelt poolt enda panust äh, ja teiselt poolt äh, teeme vägagi selgeks need kohad, kus meie arvates on probleeme ja millega tuleb tegeleda. ja et ka meie saame kas juhtimistasandi kaudu või ka muudel viisidel oma lubadustest kinni pidada küsimus nüüd äh, kristliku kogukonna kohta. ma arvan, et ma vist ütlesin küll, et äh, kampaania pidamine mošeedes ka-, keelati ära, kirikutes aga mitte mis tegelikult näitab, et võrreldes paari aasta taguse ajaga on olukord natukene muutunud. ja kui lubate, siis äh, äkki saab ka Laura, Laura Borissova sõna, sest tema oli meie valimiste üksuse juht. lihtsalt paari sõnaga kommenteerin kolleegi öeldes, ma arvan, et me näitasime, et me oleme tõesti valmis äh, äh väli, valimisvaatlusmissiooni saatma, eelmisel aastal presidendivalimistel me seda juba ka tegime, küll väikses vormis, sellel aastal siis rohkem. me oleme juba esimese raporti avaldanud valimisvaatlusmissiooni kohta, lõplikus raportis kindlasti kõik see on ka sii-, sees, mis on esialgses raportis, me tõesti kutsume üles vaatama äh, võimalusi õigusliku raamistiku parandamiseks, eriti just valimisseaduse puhul tuleb leida lahendusi madalale aktiivsusele, võib-olla poliitiliste põhjuste kõrval on ka ähm, juriidilisi põhjuseid, võib-olla teatud ähm, parteide jalgealust on õõnestatud parlamendis, et sellega peaks ka tegelema, nii et me peame läbirääkimisi Egiptuse partneritega, eriti kui mõtleme järgmisel aastal toimuvatele kohalike omavalitsuste valimise, valimistele ja me tõesti soovime siin suuremat läbipaistvust. Äh, praegusel hetkel ei ole mitte mingit, äh, mingeid tähtaegasid paika pandud protestidele, mis äh, valimiskeskkomisjonile esitati, seega tegelikult näitab, et õiguslik olukord on ebakindel, ei ole selge, kuidas nende kaebustega tegeletakse. nii et tõesti, me kavatseme oma partneritega Egiptuses koostööd ka selles valdkonnas jätkata. härra Costello jätkab, ma unustasin härra Van Baleni spetsiifilisele küsimusele vastata selle kohta, kuidas Egiptuse parlament äh, võrreldes valitsusega siis käitub mingil määral on tegemist nii-öelda kristallkuulilt ennustamisega, sest parlament ei ole veel kokku tulnud. aga ma arvan, et siin erinevad elemendid tulevad kokku, ühelt poolt, kes parlamendis on, teiseks õiguslik raamistik, milles parlament tegutseb ja kas see õiguslik raamistik muutub ja kas eurooplased on ka valmis toetama seda, äh, neid püüdlusi Egiptuse parlamendis oma äh, tööd parandada ja eks me kõik loodame, et uuel asjad lähe, uuel aastal lähevad asjad ülesmäge. aitäh, härra Costello, sellega me oleme ammendanud selle päevakorrapunkti ja me läheme järgmise päevakorrapunkti juurde, milleks on päevakorrapunkt number kuus Myanmari valimiste vaatlusmissiooni kohta info andmine kaheksandal novembril kaks tuhat kaheksateist, kuusteist toimus see siis uh,. We are having the briefing of the European Union and the European Parliament Euroopa Liidu, Euroopa Parlamendi valimisvaatlusmissioon Myanmari parlamendivalimistel, mis toimus siis kaheksandal novembril. valimised toimusid äh, sõbralikus meeleolus Aung San Suu Kyi äh, partei äh, sai kaheksakümmend protsenti kohtadest, hoolimata sellest et, et kakskümmend viis protsenti parlamendikohtadest oli ette nähtud sõjaväele. NLD parteil on ikkagi selge enamus, kuuskümmend protsenti mõlemas parlamendikojas. solidaarsuse ja arengupartei sai ka seekord teise kohe Aung San Suu Kyi äh, arvat-, partei võit on nii suur, et ta tuleb presidendiks nimetada ja ta on juba lubanud ka tähtsaid äh, muudatusi ellu viia. ning parlamendile, presidendile on tõesti terve rida tähtsaid küsimusi, millel äh, mis vaja tõstatada. Aleksander Grafen Lambsdorff äh, juhtis seda missiooni ja ma annaksingi kohe sõna talle. Um, aitäh, te juba tõite ära osa valimistulemusi ja mõningad need äh, vaatlused, mis me tegime, oluline on möönda, et see vali, need valimised rii-, aastal, kus on palju kriise ja halbu uudiseid, see võib siiski osutuda heaks uudiseks, see oli riigi jaoks ajalooliseks võimaluseks. riik kahe tuhande kaheksandal aastal sai uue põhiseaduse, mis lõi mõningad tingimused valimiste läbiviimiseks, aga probleemiks on muidugi see, nagu te ütlesite et, et kakskümmend viis protsenti kõigist kohtadest mõlemas kojas on ette nähtud sõjaväele ja see on loomulikult äh, märkimisväärne miinus äh, ja kõrvalekalle mm, tõeliselt äh, õigetest valimistingimustest. kahe tuhande kümnendal aastal olid valimised, mida Aung San Suu Kyi partei blokeeris, boikoteeris. kahe tuhande üheteistkümnendal aastal algas reformiprotsess, toimusid osalised valimised hiljem, mis, mida NLD võitis väga suurelt aga inimesed on skeptilised sel-, nende valimiste osas, mis toimusid kaheksandal novembril, oli terve riga, rida rikkumisi, probleeme ja mõned neist rasked. üks, mida ma just mainisin, oli see, et õiguslik raamistik ei ole hea ja siis äh, ei võimaldatud äh, Äh, valimisi läbi viia terves riigis, kohalikul tasandil oli vähe teavet ja oskusi valimiste läbiviimiseks, ei olnud isegi selgust, kas valitsevad võimud lubavad äh, korralikke valimisi läbi viia ja kui äh, valimised läbi viiakse, kas nad lepivad valimistulemustega, see oli ebaselge enne valimisi ning mõningates riigi osades oli probleeme äh, rahvustevahelise vägivallaga, oli ka looduskatastroofe, erinevaid konflikte, nii et oli terve rida probleeme ja lisanus, lisandusid veel mõningad valimistega seotud probleemid, valimiskomisjonid esimest korda äh, proovisid äh, valijate registrit, äh, mis oli sisestatud arvutitesse ja valijad olid mures, et kas nende nimed on kirjas. probleemiks oli see, et kas saab teha vabalt kampaaniat, sellepärast et oli piiranguid seoses kogunemisvabadusega ja oli küsimusi ka seoses vägivallaga, eelkõige selles kontekstis, et äh, on äh, radikaalne budistide liikumine, see tundub veidi ähm, paradoksaalne, aga seal on olemas äh, radikaalne natsionalistlik budistlik liikumine Myanmaris, mis Äh, tähistas seda, et äh, võeti vastu seadusi, mis äh, väidetavalt kaitsevad rassi ning sellel taustal oli väga märkimisväärne, et Euroopa Liit oli kutsutud valimisi vaatlema, see oli esimene kord, kui rahvusvahelisi valimisvaatlejaid oli kutsutud. mul oli rõõm seda äh, valimiste vaatlusmissiooni juhtida ja enne kui ma räägin valimistulemustest, tahaks öelda, et see oli üks missioonidest, kus äh, koostöö kõigi institutsioonide vahel äh, Euroopa tasandil toimis väga hästi, ma ütlen siin seda äh, täiskogul, ütlen seda ka siin, välisteenistuse äh, ja liikmesriikide kõigi institutsioonidega toimis koostöö väga hästi, meil mingeid probleeme ei olnud ning liikmesriigid ei avaldanud pressiteateid esmaspäeval pärast valimisi, vaid äh, olid vait, see oli oluline selleks, et meie ähm, missioon säilitaks ühtsuse, kuna meie pressiteated tulevad tavaliselt kaks päeva pärast valimiste toimumist. Ähm, äh, valimiste osalus oli umbes seitsekümmend protsenti, äh, valimised toimisid rahumeelselt, äh, kui tulemused tulid, siis oli näha, et Aung San Suu Kyi partei NLD sai väga suure võidu, aga valimistulemused olid ähm, selged ja kaotajad aktsepteerisid neid. paljud, tihti on kaotajate reaktsioon palju olulisem kui võitjate reaktsioon, sellepärast et võitjad on nagunii äh, rahul ja isegi väga olulised äh, varasemad äh, poliitilised osalejad äh, demokraatlikult aktsepteerisid, et nad kaotasid valimistel ja ütlesid ka, et kõik teised peaksid leppima kaotusega ning on mõningaid elemente üldis, üldpildis, mis on raskemad, ma mainisin seda et, et kakskümmend viis protsenti on ette nähtud äh, sõjaväele, NLD sai umbes kaheksakümmend protsenti äh, häältest, aga saab um-, ainult umbes kuuskümmend protsenti äh, kohtadest ülemkojas ja alamkojas ning ei olnud isegi ühtegi ei, parlamendis ei saa olema ühtegi moslemite esindajat aga ehkki seal on umbes viis kuni kümme protsenti moslemeid kogu riigi rahvastikust, see tähendab muidugi seda, et moslemi kogukond on häälest ilma jäetud, me kritiseerisime seda koha peal, see oli seotud kodakondsuse tõendiga, mis äh, oli uus asi, mida nõuti kõigilt äh, eelnevate parlamentide liikmetelt, kellele ei võimaldatud äh, kandideerida, kui nad ei suutnud tõendada, et äh, mõlemad vanemad olid neil sündinud Myanmaris. naiste osalus on kahekordistunud, see on nüüd umbes kümme protsenti, see ei ole hea, aga see läheb õiges suunas. ja mis puudutab tulevikku, Äh, siis, kui minna kaugemale valimisprotsessist, väga selge on see, et inimesed hääletasid muutuste poolt ja nad näevad muutusi ning seetõttu nüüd selle ülemineku haldamine on tõesti väga suureks väljakutseks äh, riigile äh, ja on kohtumisi olnud ka sõjaväe esindajatega, aga on ka muidugi muudatusi, mis puudutavad NLD part-, teid ennast. Ehm, juhtimine on NLD jaoks uus asi, neil ei ole platvormi, programmi, neil ei ole detailseid eh, plaane erinevate valdkondade jaoks, eh, et kuidas nad tööd eh, teeksid, see on üks probleemidest. Rohinga ja moslemi kogukond oli äh, Äh, hääle eest ilma jäetud, äh, aga seal on väga palju äh, erinevaid vähemusi. NLD kandidaadid kandideerisid ka mõningates rahvusvähemuste piirkondades ja mõned rahvusvähemused, kes nüüd tunnevad, et nad, neid ei ole esindatud, et võib-olla NLD-l õnnestub siiski hakata neid esindama ja NLD loomulikult soovib muutusi, aga sõjaväel on endiselt vetoõigus konstitutsiooni muutuste osas, kuna neil on kahekümne viie protsendine osalus ülem- ja alemkojas ning meie järeldused jõuavad siis meie Äh, raportisse, mille me koostame märtsi lõpus tõenäoliselt. Äh, mõned järeldused on väga selged, et see kakskümmend viis protsenti kohtadest äh, sõjaväele, et see ei ole kooskõlas rahvusvaheliste demokraatia standarditega, need piirangud kandideerimisele ja hääletamisele, need tuleks ära kaotada ning ma ei ole varem seda maininud, aga olid, on ka piirangud inimestele, kes Mm, ei tohi saada parlamendiks, kui mõni tema lastest omab mõne teise riigi passi, see on väga unikaalne säte ja see puudutab äh, eriti ühte inimest, nimelt Aung San Suu Kyi'd, nii et äh, neil on vaja äh, läbi viia üleminek sellises keskkonnas, mis on väga problemaatiline, aga seni nii valimised kui esimesed kõnelused pärast valimisi annavad meile lootust, et äh, riik areneb õiges suunas. aitäh tähelepanu eest ja olen valmis vastama küsimustele. aitäh ja nüüd saab sõna Anna Gomes, kes äh, juhtis äh, Euroopa Parlamendi valimisvaatlusmissiooni. jah, see oli väga suur privileeg seda juhtida. kolleegid osalesid selles väga innukalt ja koostöö Aleksander Lambsdorfiga oli väga hea ja ma olen täiesti nõus sellega, mida ta ütles, et see missioon toimis väga hästi, kuna meid ka toetati väga hästi, mitte ainult meie äh, töötajate poolt, vaid ka Euroopa Komisjoni ja kohaliku delegatsiooni poolt. Mm, tuleb välja tuua, et tegemist on väga uue asjaga, nad on seal olnud ainult kaks aastat ja kontekst raport oli selline, et me tõesti saime ühendust kõigi osapooltega, saime tõesti aru, mis seal mängus oli ja valimiste päev ol-, läks väga hästi, mõned meist ütlesid, et see oli üks kõige parematest valimispäevadest, mida me üldse näinud olime, aga loomulikult oli ka murepunkt, Aleksander Lam-, Lambsdorff just rääkis neist, eelkõige see, et väga paljud valijad äh, olid tegelikult äh, hääleõigusest ilma jäetud, moslemid näiteks, äh, siis jätku, jätkuvad konfliktid mõningates riigi osades ja siis ka eelvalimiste süsteem, mis võib olla äh, võimaldas äh, pettusi häälte lugemise protsessis. oli ka kahtlusi valimiskomisjoni sõltumatuse osas, aga kokkuvõttes kõik toimis siiski hästi ja ma pean rõhutama seda erakordset rolli, mida mängisid naised. Aleksander ütles, et valituks osutus ainult kümme protsenti naistest, aga naised mängisid väga suurt rolli, sellepärast et väga suur osa ametnikest, kes tegelesid äh, valimistega, olid naised äh, ja väga paljud äh, kandidaadid olid naised, valim-, kohalikud valimisvaatlejad, nad tegid väga head tööd ja ja Myanmari inimeste enesevalitsus ja väärikus olid väga imetlusväärsed, ehkki tuleb öelda, et see on seotud ka selle sõjaväelise kultuuriga, mis seal on olnud domineeriv ja see kõik kokkuvõttes toimis väga hästi. näiteks äh, kõik need valimisjaoskonnad olid üles ehitatud samasuguste põhimõtete järgi, toimisid väga hästi äh, oluline on ka see asi, mida Aleksander samuti mainis, et kuidas reageerivad kaotajad, kus äh, olukorras, kus kinnitust leidis see oodatud väga suur võit NLDP poolt ja me peame mõistma, et see üleminekuprotsess äh, Myanmaris on on protsess, mida suurel määral kontrollib sõjavägi, mis on äh, kõige olulisem institutsioon riigis. Nad on olnud äh, võimul, riiki valitsenud väga pikalt ja see muutuste võimalus on seotud äh, strateegilise ümberorienteerumisega selles riigis, võttes arvesse ka nende tugevaid naabreid, näiteks Hiinat et nad äh, vajavad liitlasi mujalt. ja meie Euroopa Liit vastas väga hästi ja kiiresti mm, tehakse seda, mis vaja on. Mm, oluline on loomulikult äh, valimiste vaatlemine ja ka edasine töö ning mulle väga meeldis ka meie kolleeg Bettini äh, panus, kes pärast valimisi läks ja kohtus Myanmari inimestega, kes äh, on äh, naaberriikides varjupaiga taotlejad, see on samuti üks aspekt, mida tuleb arvestada, ta kirjutas ka väga huvitava artikli, väga oluline on loomulikult rahvuslik leppimine, rahuprotsessi jätkumine, mida Euroopa Liit toetab. tegemist on väga suure väljakutsega, see on väga olulise tähtsusega demokraatliku valitsemise jaoks ja eriti võttes arvesse neid väga murettekitavaid trende, mida Aleksander ka mainis, et on väga vastikuid ksenofoobseid rühmit-, muutusi, ähm, neid äh, religioosseid natsionaliste, neid äh, budiste, kellel võib-olla on ka mingid seosed äh, valitsevate sõjaväelastega. väga oluliseks küsimuseks on konstitutsiooni muutus, sest see kahe tuhande kaheksanda aasta konstitutsioon ei ole kuidagi demokraatiaga, põhimõtetega kooskõlas, no näiteks see kakskümmend viis protsenti kohtades parlamendis äh, sõjaväele automaatselt, aga loomulikult äh, oluline on ka see, et kas NLDP äh, saab hakkama valitsemisega, nagu Aleksander ütles, neil ei ole tegelikult isegi mingit ülesehitust, neil ei ole programmi, neil on Aung Suu Kyi, ja tema nõuandjad ja siis on terve hulk väga toredaid äh, noori inimesi, aga neil ei ole selliseid vahepealseid toetajaid. ning väga oluline oli ka veel üks meie meeskonna liige Judith Sargentini, kes ähm, on ähm, ju, juhtimas pilootprojekti, tema andis meile veelgi paremat teavet, et me saaksime teada, mis valdkondades meie tegutsemine oleks oluline, eelkõige puudutab see valitsuse võimekuse parandamist, see puudutab ka poliitiliste parteide võimekuse parandamist ja eelkõige hõlmab see siis NLD-d. oluline on mõista, mida tähendab valitsemine demokraatia tingimustes, kuidas võimaldada opositsioonil toimida väga palju on vaja veel ära töö, ära teha selles osas, mis puudutab meediavabadust, vabaühendusi ja nii edasi. ma tahaksin rõhutada, et meie pressikonverentsil ma käsitlesin ühte küsimust, mille kohta ka Aleksander ütles, et see on oluline pärast valimisi, aga see oli väga oluline ka valimistel, nimelt et moslemid on ilma jäetud hääleõigusest. et oluline on kaasata vähemusi ja väga suureks probleemiks on muidugi need Rohingja moslemid, mida eitavad kõik, muuhulgas ka NLD ja mina ütlesin, et selles osas meie ootused parteile, mis tahab olla demokraatlik, on loomulikult palju kõrgemad võrreldes äh, sellega, millised ootused olid meil sõjaväele, mis seni seda riiki üksi valitses? So... Uh, aitäh, aega on otsas, sellepärast annan küll sõna soovijatele, aga tõesti palun tehke nii lühidalt kui võimalik. härra Plenkovitš, palun. Uh, aitäh, härra Legutko, aitäh, Anna, selle põhjaliku ülevaate eest äh, Rahvapartei valimisvaat-, äh, Euroopa Parlamendi valimisvaatlusmissiooni eest kaheksandal novembril, ma näen, et ma olen ainus Rahvapartei liige Ahveti komisjonis täna ja sellepärast ütlen paar sõna kolme kolleegi nimel, kes käisid kohal, härra Adaktus on härra Jurek ja proua Kalniete Nad ütlesid, et neil on väga hea meel järelduste üle, et valimised toimusid rahumeelses õhkkonnas ja et aktiivsus oli väga suur, mis on demokraatlike protsesside jaoks väga tähtsaks sõnumiks. NLD partei sai kaheksakümmend protsenti äh, otse jaotatavatest kohtadest, aga parlamendis sai ainult kuuskümmend protsenti kohtadest parlamendides, mis näitab, et tegelikult äh, on äh, valimissüsteem väga ebaõiglane ja kaheksakümmend viis protsenti kohtadest sõjaväele see korraldus tuleks lõpetada. tegemist on esimese sammuga teel demo-, korraliku demokraatia poole Myanmaris me peaksime arvestama ka sellega, et see riik on viiskümmend aastat elanud sõjadiktatuuri all ja riigi olukord on väga halb. kohe kindlasti on parimaks näiteks siin taristu üle poole rahval ei ole elektrit, teed on väga halvas olukorras ja sellepärast on kohalikul kaubandusel väga raske õitseda ja peale sellega ähm, on probleeme kaubasadamatega, mis samamoodi ei lase majandusel õitseda. majanduslik areng on palju madalam, kui paljud noored ootavad. Euroopa Parlament peaks uut parlamenti ja valitsust aitama probleemide lahendamisel ja kohe kindlasti tuleks kasutada demokraatia toetamise süsteemi, mida me oleme rakendanud väga hästi teistes riikides. aitäh, härra Bettini! aitäh! püüan ruttu nagu öelda, mis mul öelda on. ma olen Aleksandri hinnanguga, aga ka kolleeg Komeši hinnanguga nõus. see oli esimest korda, kui ma osalesin niisuguses valimisvaatluse missioonis, see oli erakordselt huvipakkuv kogemus delegatsiooni juhina tegi proua Koomes suurepärast tööd ja see, et missioon oli nii edukas, oli vaieldamatult ka tema teene. valimised olid positiivsed, demokraatlikus mõttes sammuks edasi. kõiki öö, neid kriitilisi momente selle juures arvestades toimis öö, et valimised rahumeelselt valimisurnide juurde tulnud, olid teadlikud, nad olid teadlikud oma missioonist ja see tegemist oli ajaloolise pöördumatu arengut tagava sündmusega. see on üleminekuprotsess, mis on käivitatud ja meie peaksime seda protsessi toetama peaksime tagama, et see oleks tasakaalustatud liikumine edasi. selleks, et äh, San Suu Kyi äh, ja tema parteil tekiksid võimalused see on tegelikult ühelt poolt see ülalt poolt lähtuv protsess, kuid see protsess äh, on tegelikult võimul olnud sõjaväevõimude tegevuse tulem, et niisugused asjad praegu aset leidsid, nüüd on aga vaja vaadata, äh, kuidas tasakaalustada ühiskond nii, et sõjaväe roll ei oleks nii suur roll. sest tuleb siiski arvestada, et sõjaväel on ikkagi endiselt tugev sõna sekka öelda. Äh, see on äh, muuhulgas sätestatud ka põhiseaduses, mis tuleks vältimatult muuta sõjaväelastel on tänasel hetkel vetoõigus, aga tegelikult seonduvad sellega sotsiaalmajanduslikud eh, tingimused ja tingitus kui me räägime kindralist, kes tegelikult on riigis demokraatia sümboliks, siin tegelikult sellega paralleelselt ei toimunud selle kindralitütre parteipoliitilise programmi lähimat tutvustust. ma arvan, et me peaksime sellele tõepoolest tähelepanu pöörama ja panustama, sest võib eeldada, et kui me jätame selle tee tegemata, võib see probleeme tekitada. loomulikult on siin tegemist ka öö, lahtiste konfliktidega Äh, on sõjaähvard, on tegemist sõjaähvardusega, jutt ei ole ainult konfliktist, asi võib puhkeda sõjaks. Äh, äh, ja jutt ei ole siin ainult rahvusvähemutest või rohingadest, jutt on ka sellest, et seoses nende sõjaliste konfliktidega on riigis tohutu suur hulk sisepõgenikke me räägime suurusjärgust kuuskümmend tuhat ja neil on väga sageli täiesti lootusetu olukord. Tai ja firma on jäetud iseenda hooleks, see on inimõiguste eh, ja eh, põgenike probleem, aga see on ka probleem demokraatias. suur aitäh ja nüüd härra Tänak, palun. aitäh suur tänu Anna Kuumešile, keda ma väga austan, suur tänu ka tema meeskonnale, kes käis kohapeal parlamendivalimisi vaatlemas. tegemist oli väga tähtsate valimistega Birmas, Myanmaris. see on tegemist ka väga tähtsa Äh, riigiga ASEAN-i riikide hulgas, hunta valitses seal, vihakõne oli levinud ja olen väga palju rääkinud rohinge vähemuse allasurumisest. ma tegelikult ei usu väga, et äh, vähemuste olukord paraneb, kui NLD on parlamendis enamuses. sest isegi Aung San Suu Kyi on väga vähe rääkinud äh, rohingjadest veel üks küsimus Annale. ma mäletan, et Aung San Suu Kyi oli äh, abielus Briti kodanikuga ja tal on pool Briti ja pool Birma kodanikest lapse, lastest ja põhiseadusega on kirjas, et välismaalane ei või saada presidendiks, kas on mingeid võimalusi eh, kuidagi seda muuta, kas seda kasutatakse lihtsalt ettekäändena või et kas kavatsetakse siin põhiseadust muuta selleks, et eh, ta saaks mingil hetkel siis ka presidendiks kandideerida? aitäh! kuna külalised eh, järgmise päevakorrapunkti jaoks on juba kohale jõudmas, siis tõesti palun tehke hästi lühidalt, härra Kaan, palun. aitäh, härra esimees, teen hästi lühidalt, luban. kõigepealt on täiesti selge, et valimisaktiivsus äh, oli suur ja see on hea ja et rohkem naisi valiti, see on ka hea see piirkond on tähtis ja tõesti probleemiks on seal just vähemused. mulle valmistavad muret ka Rohingja vähemus. siin on öeldud, et tegemist olla isegi genotsiidiga, mis seal toimub. ka tegelikult parteid, mis on olnud täiesti vait selles küsimuses ja sellepärast mind ei üllata, et on see tunne levinud, et mitte midagi ei muutu ka pärast valimisi ja teine punkt hästi kiirelt, põhiseadusreform, mis on vaja läbi viia, ei ole õige see, et sõjavägi saab lihtsalt kakskümmend viis protsenti parlamendis ja niimoodi on neil võimalik tegelikult vetod peale panna. aitäh eh, uh,! aitäh! Anna Koomes, hästi lühidalt palun. lihtsalt vastan Charles Stanokile. ma arvan, et see ongi see küsimus, nii nagu Aleksander äh, Lambsdorff ka ütles, äh, see on tegelikult üks konstitutsiooni sätteid, mis on täiesti unikaalne ja ebademokraatlik. aga seal on terve rida kriteeriumeid, mis tuleb tõesti konstitutsioonis muuta, nagu näiteks see, et kakskümmend viis protsenti kohtadest läheb sõjaväele ma arvan, et see on ka tegelikult ENLD üks eesmärk, et tegeleda sellega ja tõesti tagada demokraatlik valitsemine. ja meie peame siis tõesti aitama neid võimekuse parandamisel, sest nagu juba öeldud, seal on ülisuured probleemid isegi juba riigi ülesehituses, alustagem kohe kõige kõrgemast tasandilt, Aung San Suu Kyi'st ja tegelikult kõige kõrgem äh, tasand ei saa äh, nüüd hakata kõike lihtsalt peale suruma, vaid tuleb hakata nüüd seda taristut ja struktuuri äh, välja ehitama, mida ikka pole veel olemas. Aleksander Lambsdorff. jah, siin toodi kriitilised küsimused välja, mina tahtsin lõpetuseks veel öelda seda, et suur tänu Annale ja Euroopa Parlamendi delegatsioonile, see toimis väga hästi ja on ülitähtis ka Euroopa äh, Liidu tegevus nüüd üleminekuprotsessis. Äh, proua Sargentini on olnud kaasatud, äh, mina olen ka seda teinud, kutsunud liikmesriike üles jälgima olukorda selleks, et saaks siis aidata firmat ka tulevikus. aitäh! järgmine päevakorrapunkt, milleks on arvamuste vahetus äh, arvamuste vahetus Tuniisia investeeringute rahvusvahelise koostöö ning arengu ministri Yassin Brahimiga. tere tulemast, äh, härra minister, kõigepealt äh, siis äh, sellel, tere tulemast äh, sellele arvamuste vahetusele ja äh, ja, ja siis tutvustate meile seda arengustrateegilist kava kahe tuhande kuueteistkümnendaks ja kahe tuhande kahekümnendaks aastaks. tahaksin muidugi avaldada kaastunnet ka kõigi ähm, novembris kaks tuhat neliteist Äh, hukkunud, ähm, hukkunute perekonnaliikmetele. ja siin tervit-, tervitan siis ka äh, teie delegatsiooni, nagu Teie ekstsellents, see ähm, strateegiline kava on väga kaugeleulatuv äh,, võttes arvesse neid äh, Ehm, neid tagasilööke, mis tagasid turismi pärast äh, rünnakuid. Äh, ma märkasin ka seda, et väga oluliseks peetakse äh, selliseid väärtusi nagu tolerants ja mõõdukus, perekonna ja naiste kaitse ja noorte ja laste kaitse, demokraatia ja inimõigused äh, peaks, äh, on kõigi edasiste arengute aluseks. väga oluline on demokraatlike institutsioonide ülesehitamine ning oluline on ka majanduse mitmekesistamine, ettevõtluse arendamine, ekspordi suurendamine, inimkapitali arendamine ning äh, erinevuste vähendamine Tuneesia piirkondade vahel, eriti ranniku ja sisemaiste piirkondade vahel ning äh, loodusvarade kasutusele võtmine, see kõik on väga vajalik ja rahvusvahelised finantsinstitutsioonid äh, kindlasti tervitavad seda. enne kui ma teile sõna annan, selleks, et te saaksite meile selgitada nende strateegiliste reformide olukorda praeguses kontekstis, tahaksin selle komisjoni nimel öelda, et äh, me toetame teiel määral Tuneesiat äh, jõupingutustes konsolideerida demokraatlikku protsessi ning äh, plaani, väliskomisjoni delegatsioon kavatseb Tuneesiat külastada kuuendal ja seitsmendal jaanuaril härra minister, teil on nüüd sõna kümneks minutiks, kas see on piisav teile? aitäh no,, mulle anti võimalus valida äh, keelt ja kuna meil on siin ka Tuneesia parlamendi liikmed ja teil on kõik äh, detailid olemas, siis äh, võib, nüüd kui lubate, siis ma jätkaks prantsuse keeles äh, tere päevast, mul on väga hea meel täna teie hulgas viibida. ma tänan teid selle huvi eest, mida te üles näitate meie riigi suhtes, Tuneesia suhtes. Te teate, et me ei unusta mitte kunagi, et seitsmeteistkümnendal jaanuaril kaks tuhat üksteist, kolm päeva pärast mm, eelmise presidendi äh, põgenemist, te äh, pühendasite oma kohtumise Tuneesiale, te tervitasite Tuneesia rahva äh, julgust ja te andsite teada, et toetate Tuneesia rahvast demokraatia ülesehitamisel. Te ei ole seda mitte ainult öelnud, vaid te olete käinud ka kohapeal Tuneesias ähm, üleminekufaasis selleks, et kontrollida ja jälgida seda, mis toimub valimistel ja te olete korduvalt äh, äh, külastanud Tuneesia äh, poliitikuid, parlamendiliikmeid ja loodetavasti see saab ka edaspidi nii olema. Euroopa on elanud üle erinevaid üleminekuid paljudes riikides ja ollakse teadlikud sellest, et harva on üleminekud lihtsad. kuhu me oleme siis Tuneesias jõudnud? esimene periood, mida me kogesime äh, oma assambleega, see oli kahe tuhande kolmeteistkümnes aasta, see oli väga äh, raske, võeti vastu äh, konstitutsioon, kaks tuhat neliteist toimus hääletus äh, selleks, et äh, meil oleks parlament viieks aastaks valida, äh, valiti president viiest aastaks, nii et üks etapp on meil silma taha, selja taha jäetud. me oleme saanud, suutnud leida tasakaalu, tasakaalu, kus kõik ühiskonna jõud on otsustanud ühiselt koos edasi minna, aga kui on raskusi, siis eelmeelsused ilmnevad. probleemiks on loomulikult julgeolekuolukord ning need rünnakud, mida me oleme kogenud, on näidanud jälle et probleeme on endiselt. ma tänan teid kaastundeavalduste eest. kahjuks ka mina pean Tuneesia valitsuse nimel kaastunnet avaldama selle eest, mis on toimunud Euroopas ja Pariisis, kui vaadata seda, mis on toimunud viimase kolme kuu jooksul Türgis, Liibanonis, Euroopas, Tuneesias, siis see näitab kahjuks, et äh, me kõik seisame silmitsi väga suure ohuga, milleks on terrorism ja me peame ühiselt selle vastu võitlema meil on olemas äh, ülevaade sellest, mida me oleme saavutanud viimastel aastatel, vabadus, väljendusvabadus, mõned nüüd arvavad, et me oleme isegi läinud liiga kaugele ja et meie institutsioonid ei ole valmis kanaliseerima neid äh, liialeminekuid, aga me aktsepteerime seda. Äh, me peame nüüd minema veelgi kaugemale. meie rahvas äh, hakkab nüüd väljendama äh, kannatamatust, äh, võttes arvesse meie sotsiaalset ja majanduslikku olukorda, seetõttu valitsus on otsustanud keskenduda meie jõupingutused majanduslikele ja sotsiaalsetele reformidele, eelkõige äh, siis äh, programmile järgnevaks viieks aastaks äh, me soovime luua raamistiku äh, nende reformide jaoks, meil on siis see nii-öelda suunis, mida ma teile lühidalt tutvustan ja hetkel me siis oleme välja töötamas detailset kava järgneva viieks, järgnevaks viieks aastaks, kus on kõik reformid ja plaanid, strateegilised Mm, strateegiline raamistik järgnevaks viieks aastaks ära toodud, valitsus tegeleb sellega eh, veebruaris, märtsis, aprillis tutvustatakse seda parlamendile ning eh, rahvusvahelisel konverentsil teisel ja kolmandal juunil kaks tuhat kuusteist tutvustame seda rahvusvahelisele üldsusele. me loodame, et rahvusvaheline üldsus kiidab selle heaks ja me saame eh, vahendeid, mida on vaja selle plaani elluviimiseks kui lubate, siis äh, kohe läheksin kuuenda slaidi juurde, see võimaldab meil palju aega kokku hoida. me alustame kõigepealt äh, äh, diagnoosi diagnoosi panemisest, see on siiski slaid number viis, ütleb kõneleja. see hõlmab kogu Tuneesia arengut, Tuneesia majanduskasv on kaheksakümne viiendast aastast kahe tuhande kümnenda aastani olnud neli protsenti aastas, see tundub üsna kõrge, aga see majanduskasv ei ole hõlmanud kõiki, maja, vaesus äh, prots-, on Tuneesias kasvanud selle aja jooksul ja seetõttu jõuti ka lõpuks äh, äh, revolutsioonini. meil ei ole mitte ainult kõrge tööpuuduse tase, meid äh, riik on jagatud, põhi ja lääs on üsna hästi arenenud, aga lõuna ja ida on halvemini arenenud, sellepärast mm, toimuski revolutsioon, nii et see mittekaasav kasv on meile väga palju maksma läinud ja kahjuks äh, ka meie äh, haridussüsteem ei ole hästi hakkama saanud äh, meie mm, kõrgeharitud inimestega tööpuuduse protsent on kolmkümmend protsenti. kaheks protsenti oli kahe tuhandenda aastani äh, investeeringute osakaal, aga siis otsustati seda vähendada. Ben Ali tegi väga palju halbu valikuid, aga tuleb öelda, et äh, rahalises plaanis läks siiski suhteliselt hästi. meie võlakoorem on ainult äh, kolmkümmend viis protsenti SKT-st, aga kahjuks jäeti tegemata investeeringud selleks, et siduda lõuna ja idaosa paremini sadamatega nii et äh, kahjuks on tehtud ähm, valesid otsuseid. revolutsiooni ajal vähenesid in-, investeeringud, äh, erasektori investeeringud ja välisinvesteeringud, nii et avaliku sektori investeeringud äh, praegu Tuneesias on nelikümmend protsenti, seda on väga palju, Tuneesia erainvesteeringute osakaal on umbes kolmkümmend viis protsenti ja viisteist protsenti on umbes välismaised otseinvesteeringud, mis on väga äh, madal tase ja need on suunatud peamiselt äh, energiakandjatesse. ja siin te näete seda kaarti, et siin on näha, et äh, et lõuna ja ida on palju vähem arenenud kui äh, rannikupiirkond. meil on olnud äh, probleeme ka paralleelmajandusega. me näe, meil on probleemiks äh, kleptokraatia olnud enne äh, revolutsiooni ja ja kahjuks äh, on väga kõrge nüüdseks ka korruptsioonitase ja me peame sellega tulevikus tegelema. meil on üsnagi sekkuv sotsiaalpoliitika, meil on üsna korralik keskklass, see valik langet-, keskklassi arendamiseks äh, tehti pärast iseseisvuse saavutamist. kahjuks aga keskklassi olukord on nüüd äh, halvenenud ja äh, meie sotsiaalprogrammid ei ole olnud piisavalt edukad me oleme teinud aga sellise valiku, et ükskõik, milline on meie valitsus, oleme sunnitud tegelema selle sotsiaalse ebavõrdsusega. alati, kui toimub revolutsioon, siis selle põhjuseks on sotsiaalne ebavõrdsus ja see vähene majanduskasv, mis meil viimasel viiel aastal on olnud, seda on juhtinud ainult tarbimine Mm, majandusmudelis ähm, on minevikus halb olnud ka see, et kõik on äh, olnud ähm, suunatud ainult rannikupiirkonnale, aga ranniku piirkonnale on seetõttu langenud ka e-, väga suur keskkonnasurve, seal on äh, olnud tegemist väga suure urbaniseerumisega, meil on seal väga palju keemiatööstust mõningates äh, piirkondades ja seetõttu on meil äh, üsna halb keskkonna jalajälg, me peame sellega tulevikus äh, tegelema ja nagu te teate, Tuneesial on väga tugevad sidemed Euroopaga, aga alates sellest kokkuleppest, mille me äh, üheksakümne kuuendal aastal kokku leppis-, äh, sõlmisime, meie oleme meie kaubavahetus on kesk-, seitsmekümne protsendi osas käinud ainult nelja Euroopa riigiga ning järgmisel ähm, slaidil on meie tulevikuplaanid, me kavatseme tegeleda ülesehitustööga. konstitutsioonis on pandud paika meie põhimõtted, parlament just eelmistel nädalatel Äh, äh, hääletas äh, konstitutsioonikohtu osas, see on meil on terve rida olulisi institutsioone, nagu näiteks korruptsioonivastase võitluse amet ja järgnevate põlvkondade kindlustunde tagamise amet, mis on väga olulised tuleviku jaoks. me peame jõudma selleni, et me tagame sotsiaalse äh, kindlus, et me loome sellise kliima, mis võimaldab sotsiaalset dialoogi pidada. kahjuks on meil aga endiselt vastuolusid sotsiaalpartneritega, on vastuolusid äh, ettevõtjate ja valitsuse vahel aga meil on hea meel siiski selle dialoogi üle, mis me, mida me oleme suutnud luua, aga mis puudutab dialoogi ettevõtete tasandil, on meil järgnevatel aastatel väga palju vaja ära teha. me peame määratlema valikud selles osas, et millised on, milline saab olema riigi strateegiline roll ja et äh, väga oluline kasvu saavutamiseks on erasektor äh, väga oluline on äh, sotsiaalne aspekt majanduse puhul, väga olulist rolli võiks tule-, järgnevatel aastatel mängida ka äh, kodanikuühiskond ning nüüd lähen äh, slaidide kolmteist ja neliteist juurde, mis puudutab siis tuleviku arengusuundi. me oleme valitsuses teinud koostööd nende parteidega, mis meie valitsust toetavad, meil on pea neliteist neli peamist valdkonda, esiteks äh, hea valitsemistava, äh, valitsusprogramm, mille täitmist tuleb kiirendada ja ja slaid viisteist nüüd palun, ütleb kõneleja, meil on siin terve rida reforme mis on majandusliku iseloomuga, me tahame oma pankade olukorda parandada, me valmistame ette uut pangandusseadust, mis varsti jõuab parlamenti, meil on äh, rahandus, eelarvereform, mis äh, võeti vastu ja viime läbi fiskaalreformi, meil on tollireform selleks, et võidelda varimajandusega, me lihtsustame oma tollisüsteemi, eelkõige tollimaksude äh, süsteemi, tolli selleks, et kasutada mitte ainult piitsa, vaid ka präänikut varimajandusega võitlemiseks. meil on ka uus investeeringute koodeks, mis on esitatud parlamendile, mida varsti hakatakse arutama, mis lihtsustab ja muudab selgemaks turulepääsu reeglid, mis loob institutsioonilise raamistiku selleks, et kaitsta investoreid, neid aidata haldusmenetlustes, mis näeb ka ette finantsstiimuleid selleks, et invest-, innustada erainvesteeringuid, uuringuid ning me soovime siis ühendada paremini haridussüsteemi, kutseharidust ja ülikoole. meil, me oleme väga palju maha jäänud, meil on ka selles äh, äh, raamistikus olemas Euroopa äh, tugiprogramm. meie Äh, tervishoiusüsteem on ka jõudnud äh, väga suurtesse raskustesse, meil on väga suuri probleeme tõhususega, me oleme käivitanud äh, olulisi reforme, mis kiirenevad järgneva viie aasta jooksul, nii et meil on tõesti väga palju ära vaja teha ning iga sektor tuleb välja oma ajakavaga reformide läbiviimiseks ja ähm, nendest ülevaatega vahenditest, mida saaks kasutada ning loomulikult on vaja läbipaistvust, kodanikuühiskonda tuleb, me väga palju äh, arvestame äh, kohalike valimistega, piirkondlike valimistega, me soovime olla lähedal kodanikele ning mis puudutab järgmist slaidi, majandus, Tuneesia majandus peetakse odavate kuludega majanduseks. me soovime aga selle selja taha jätka, jätta ja kasutada ära paremini oma geograafilist asukohta. kuidas äh, seda saaks teha, näiteks oluline on autotööstus me oleme üks olulistest äh, eksportijatest mõningates olulistes autotööstuse nišides. me äh, tegeleme ka kosmosetööstusega, meil on järjest rohkem patente meditsiinitööstuses. nii et äh, see ka tehnoloogia vallas näiteks on meil tarkvaraettevõtted et Ehm, Tuneesia olukord selles vallas järjest paraneb, kuna me oleme lähedal Euroopa turule aga me saame olla ka sillaks Aafrika turu jaoks, millel on väga suur potentsiaal. meil on ähm, selle jaoks väga head ressursid Tuneesias, nii et selleks, et kõike seda ellu viia, peame me korvama mahajäämust taristu vallas näiteks. meil on tõesti, me oleme tõesti väga palju maha jäänud, meil on vaja väga palju investeeringuid, vaja on äh, era- ja, ja avaliku sektori partnerlust aga mõningates valdkondades on vaja ka ainult avaliku sektori investeeringuid ning järgmine slaid, inimareng ja sotsiaalne kaasatus. Tuneesia on täna, nagu te teate, väga palju tööd teinud naiste õigustega, me tahame äh, neid veelgi tugevdada, kaheksakümmend kahe, kakskümmend kaheksa protsenti praegu tööjõust on naised aastat, äh, aga neli äh, aastat äh, tagasi oli neid veelgi neli protsenti vähem, me tahame mm, nüüd jõuda kahekümne viie protsendini järgmise viie aasta jooksul. meil on ka probleeme rahvastiku vananemisega, naised saavad meid aidata ka mitte ainult osaledes tööjõus rohkem, vaid ka võideldes vananemise vastu ning mm, nagu te teate, kuna turismil ei lähe eriti hästi, siis äh, esmane allikas, kus me saame äh, valuutat, on just äh, välja rännanud tuneeslaste ülekanded koduriiki. kultuuriline areng, kultuur ei ole piisavalt äh, esindatud haridussüsteemis, me soovime seda rohkem esile tuua. meil on tuhandeaastane ajalugu Tuneesias, me ta tahame kasutada ära seda praegu turismi jaoks rasket olukorda, mitmekesistada pakkumist, meil on ka väga huvitavaid arheoloogilisi ähm, asukohti Tuneesias ning ähm, olulised on äh, ka muud programmid, nagu, nagu näiteks äh, spordi- ja kultuuriprogrammid, sotsiaalne dialoog on väga oluline, see on meie jaoks suureks äh, väljakutseks, Euroopa saab meid palju aidata, meil on praegu liiga palju jõumänge, meil on vaja arendada teistsugust kultuuri, e, töötajate osalemist parandada ettevõtete juhtimises ning veel kaks ähm, olulist ähm, äh, telge äh, piirkonnad, ähm, riik on väga palju investeerinud teatavate piirkondade arendamisse, elektrifitseerimisse, tervishoidu, haridusse, aga järgnenud ei ole erainvesteeringuid. küsimus oli, et miks me vaatasime uuringuid, mis olid läbi viidud ja probleemiks on see, et meil ei ole piisavalt taristut, mis ühendaks neid piirkondi rannikuga. me oleme väike riik, nii et me peame äh, kõike, mida me toodame, ka eksportima ja selleks, et erainvestorid läheksid äh, ja oleksid huvitatud huvitatud nendes mahajäänumates piirkondades toit, tootmisest, on vaja taristut. nii et meil on investeeringute programm, mis puudutab siis raudteed, maanteid, see siis äh, saab keskenduma just nimelt nendele teedele, mis ühendavad äh, teisi piirkondi mm, äh, rannikuga ning viimane asi, see ei ole väheoluline, roheline majandus Äh, see saab olema äh, tulevase äh, ähm, kava, arengukava oluliseks teljeks. Tuneesia on väga kõr-, kuiv riik. me peame tõesti väga palju tähelepanu pöörama sellele, et meil oleks äh, rannikul äh, merevee magestamise tehased, kuna meil ei ole piisavalt äh, magevett. me peame optimaalselt kasutama oma vett me peame vett transportima ke-, maakeskusse, me, mis puudutab energiat, siis me oleme väga palju maha jäänud, uuenevate energiaallikate kasutuselevõtuga me ole-, ainult kolm protsenti elektrienergiast toodetakse uue, uuenevatest energiaallikatest, meil on plaanis seda tõsta järgneva viie aasta jooksul kaheteist protsendini ning äh, me kavatseme väga palju teha koostööd oma avaliku ja erasektori partneritega uuenevate energiaallikate vallas, meil on väga palju mahajäämust ka biomassi ja jäätmekäitluse vallas, me kavatseme seda ambitsioonikat plaani ära kasutada äh, ka kodanik, kohalike omavalitsuste tasandil selleks, et parandada jäätmekäitluse osakaalu äh, ja meil on plaane ka, mis seonduvad kõrbestumise tagasitõrjumisega ja meil on ka muid ähm, keskkonnaplaane ja viimane slaid äh, majanduskasvu skeem aastateks kaks tuhat kuusteist, kaks tuhat kakskümmend, meil on äh, tehtud oma valikud, me kavatseme väga dramaatiliselt läheneda, me tahame ambitsioonikat äh, majanduse taastamise kava, majanduse taastumist investeeringute kaudu, viies läbi kõiki neid vajalikke reforme selleks, et meil oleks võimalus seda plaani edukalt lõpule viia Ehm, majanduskasv ehm, sellel aastal on umbes null kuni null koma viis protsenti. Ehm, me, ta on väga raskelt taganud sellel aastal julgeolekuprobleemid. me loodame, et majanduskasv tõuseb järgnevatel aastatel ja see saab olema võimalik ainult siis, kui taastuvad investeeringud. alguses muidugi avaliku sektori investeeringud, aga loodetavasti järgnevad ka erasektori investeeringud. me kavatseme liberali-, realiseerida öö, ähm, öö, äh, oma äh, riigihangete süsteemi, me tahame piirata inflatsiooni, nii et sellised plaanid meil on, meil on kaks stsenaariumit äh, üks parim stsenaarium, mis võtab arvesse mõningaid riske ja meie rahastamisvõimekusi, mis kahjuks ei ole lõpp, lõputud ning kui me saame piisavalt palju rahvusvahelist toetust, kui ähm, me saame piisavalt toetust, siis võib-olla õnnestub meil tõesti täita see plaan kogu selles mahus, mida te siin näit-, nägite. Eh, eh, aitäh! nüüd annan sõna härra Pantseerile, kes on Magribi delegatsiooni juht. Grazie aitäh! tere päevast kõigile! tänan härra ministrit selle eest, et ta siia tuli. ma arvan, et mul ei ole vaja detailselt selgitada, kui oluline on meie jaoks Tuneesia demokraatlik transformatsiooniprotsess, nii et see jõuaks positiivse lõpptulemuseni. tahaksin vaid rõhutada, et me oleme teie poolel, kui te võitlete terrorismi vastu selleks, et ühiselt eh, tagada teie majanduse soliidne areng. me selles osas püüame ka jätkata ja tõhustada Euroopa Liidu läbirääkimisi Tuneesiaga meil on näiteks vaja toetada oliivõli tootmist Tuneesias, mis puudutab investeeringuid Tuneesiasse, siis tuleb vaadata neid nii poliitilisest kui ka kultuurilisest aspektist ja me oleme korduvalt rõhutanud, et ainus prioriteet on siin just Tuneesia. tahaksin väljendada veel paari mõtet kui kõrme majandus- ja teenusesektorist eh, Tuneesias, näiteks kalanduses, mis ei ole täna veel konkurentsivõimelised seetõttu, seepärast Te näitasite ja meile ka praegu siin, et on vajalised sotsiaalmajanduslikud reformid selleks, et seda saavutada. Seda, eh, neid reformimisprotsesse on vaja kiirendada äh, ja selles osas saab teid aidata ka Euroopa Liit. teine asi, mis ma siinkohal öelda tahtsin, on see, et mis puudutab rahalist abi, siis on vaja seda täpsustada, kui me räägime prioriteetidest. oleks vaja teada, millised on prioriteedid. me ei saa öö, äh, asja laiali killustada ja meil on vaja selgeid suundi ja siis ka detsentraliseerituse küsimus. meil on vaja tunnetada, et kohtadel toimub reform, see ei pea olema, ma ei räägi siin sotsiaalmajanduslikest reformidest. Eh, see on üks alusprobleeme, millega Tuneesia praegu maadleb, eeskätt puudutab see arengut põllumajanduslikes piirkondades. Euroopa Liidu ja Tuneesia eh, kaastöörühm koosneb jaanuaris esimest korda ja me saabume siis ka Tuneesiasse. see on väga oluline töö, mis meil ees seisab ja see eeldab mõlema riigi parlamendi tihedat koostööd ja loomulikult me saame siis ka kontrollida ja täpsustada, kui kaugele olete te nüüd oma reformidega jõudnud. aitäh ja nüüd härra Castaldo, kes kirjutab raportit äh, Tuneesia kohta. E tänan teid, härra juhataja. minu jaoks on väga suur rõõm, et Mr, Mr Brahimi on täna meie ees ja ta saab meile tutvustada oma tegevuskavasid. see on kindlasti auahne kava, põhjapanev kava ja millel on suur perspektiiv. me peame Euroopa Liidus tõepoolest tegema kõik selleks, et siin me ühtegi šanssi maha ei magaks. reformiprotsessid Tuneesias ja mul on hea meel seda öelda leiavad aset selles vaimus, mis on prioriteetsed ka meie seisukohalt. muuhulgas puudutab see kohalike võimuorganite valimisi, sest kohalike võimuorganite valimise kaudu on võimalik ühendada kogu Tuneesiat. siin on piirkondi, mis on kehvemas olukorras, kuid äh, on ka neid, mis on ka puht taristu mõttes kehvemini keskriik, riiklikult ühendatud, seepärast on meie jaoks väga oluline et me ühiselt teeksime head koostööd selle nimel, et olukord eda, edendada. meil on tegelikult vähe aega, ajafaktor on väga oluline, seega tuleb tegutseda kiiresti. Tuneesia on ja saab olla kogu Põhja-Aafrika ja Lähis-Ida eeskujuks, kuid väga palju faktoreid töötavad sellele vastu, seepärast on hädavajalik, et parlamentaarset demokraatiat tugevdataks, tugevdatakse eeskätt, eeskätt neid institutsioone ja mehhanisme, mis kaasnevad saadikute tööga. sellepärast, et ainult siis on meil võimalik saavutada kiiremat edasiminekut. Te nimetasite, härra minister, et väga oluline majanduse kasvu jaoks on taristu areng ja kogu, ja see on oluline kogu rahvamajanduse arengu seisukohalt. me peame eh, rahvamajanduse, eh, rahvamajanduses tagama harmoonilise arengu, mitte ainult ühe või kahe majandusvaldkonna eelisarengu. Eh, see annab võimaluse eksportida paljudele turgudele. nüüd variraportöörina Tuneesia küsimuses tahaksin väljendada soovi, et me saaksime moodustada nõnda öelda investeerimisfondi, mida rahastaks Euroopa Liit, mis annaks võimaluse eh, teatud majandusharude arendamiseks ja seal käegakatsuvate tulemuste saavutamiseks. asi ei ole ju mitte kaubanduspartnerluses vaid ka selles, et meie partnerluse keskmes oleksid inimõigused ja nende austamine. Tunisial kui riigil on strani, strateegiline väärtus ja see väärtus ulatub kaugelt väljaspoole Tuneesia riigipiire. me peame endale seda üha enam teadvustama. me teame ka sedagi et kui me räägime naabruspoliitikast, partnerluspoliitikast, et siis me ei tohi siin eh, partnerlust Põhja-Aafrikaga jätta eh, teisejärguliseks võrreldes näiteks Ida-Euroopa partnerlusprogrammidega. mulle tundub, et niisugune on meie komisjoni valitsev arvamus. me tahame tõepoolest hoida kätt pulsil ja jätkata koostööd Parlamentaarse Assamblee ühisassamblee tasandil, seda nii kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal kui ka edaspidi selleks, et äh, arendada soliidseid poliitilisi suhteid, me oleme partnereid, partnerid ja me peame kinni ühistest väärtustest, isegi kui asume Vahemere erinevatel kallastel. oma kahepoolse koostöö selleks, et vältida ekstremistlikku retoorikat, mis püüab meid äh, lõhestada ja üksteisest lahus hoida. kuid me ootame ka teiepoolseid ettepanekuid koostöö edasiseks arendamiseks. Merci beaucoup, monsieur le president. härra Fissas, aitäh, aitäh, härra minister, lugupeetud suursaadik, lugupeetud Tuneesia parlamendi kolleegid. mina Äh, kuulun ka sellesse parlamentaarsesse komisjoni äh, Tuniisiaga ja ma tahaks öelda, et minu arvates äh, Tuniisia on ainus Vahemere lõunakalda riik, kus on tõeline demokraatia ähm, ja seda kõigist Araabia riikidest ja ülejäänud Vahemere lõunakalda riikidest ja ma arvan, et võib-olla seetõttu on meie jaoks tegemist väga hea näitega ja teiste jaoks väga halva näitega. islamiriigi jaoks on see väga halb näide. see on see, mida ei tohi teha, et Araabia riik võiks välja arendada tõelise demokraatia. ja see minu meelest on ka nende äh, rünnakute põhjuseks, mille all te olete kannatanud ja see on tõeliseks probleemiks. sellepärast, et äh, on terve rida jõude, kes üritavad takistada kõike seda, mida te üritate teha, nagu te meile väga hästi selgitasite, kes üritavad takistada kõiki neid arengukavasid ähm, Tuneesias. ma arvan, et äh, on äh, kõik võimalused teil olla edukaks, äh, sellepärast et Tuneesia on olemas keskklass, võib-olla veidi vaesunud küll, naiste roll on oluline, te soovite edasi liikuda, aga Tuneesia ei ole suur riik ja, ja seetõttu on teil samuti täiendavaid eduvõimalusi ja mul on ka küsimusi, mida ma tahaks teile esitada. Teil on need uued kaubandus- ja koostöölepingud, mina toim-, kuulun ka Rahvusvahelise Kaubanduse Komisjoni ja ma tahaks teada, mida te ootate sellest vabakaubanduslepingust Mm, minu meelest kolleeg Antaldo ka sellest rääkis, et Euroopa peab investeerima Tuneesiasse. meie jaoks on oluline see, et Tuneesia saaks äh, edukas olla, ma ütleks isegi, et meil on vaja mar-, Marshalli plaani, äh, millega Euroopa aitaks Tuneesiat praegu ja nüüd on küsimuseks ka Liibüa, Tuneesia on äh, väike riik, teil on keerukas naaber, kus Liidult on pärit ka tohutu hulk migrante ja nad võivad ka destabiliseerida neid projekte, mis te kavatsete ellu viia ning ma saan teile kinnitada, et Euroopa Parlamendi nimel ja oma fraktsiooni Euroopa Rahvapartei nimel tahan ma öelda, et me tahame teid aidata ja ma tahaks teada, milline on teie arvamus seoses selle vabakaubanduslepinguga? Äh, Anna Gomes. seda on ka proua Gomes. aitäh, härra minister, et te siin olete, minu jaoks on see ka hea võimalus tervitada teid ja Tuneesia parlamendi äh, liikmeid, eriti sellel päeval, kus te saate Nobeli preemia selle suurepärase äh, e-, e-, e-, eeskuju eest, milleks Tuneesia on, see näitab seda nägemust ja strateegilist nägemust, mida äh, on vaja selleks, et äh, üles ehitada äh, demokraatiat. mind väga, mulle avaldas mulje, et see äh, kava, mida te meile tutvustasite, see strateegiline nägevus, nägemus, mida te tutvustasite, aga nagu kolleeg Fissas ütles, teie olukord on väga raske. Liibüa küsimus minu arvates ei ole ainult Liibüa küsimus, vaid ka Euroopa küsimus. see puudutab seda, mida Euroopa ei teinud, mida Euroopa tegemata jättis pärast äh, Gaddafi režiimi langust ja meie jaoks äh, Tuneesia on põhimõtteliselt siiski ka selline katseväljak äh, kus saab näha, mida kõike on Tuneesias juba saavutatud minu küsimus on järgmine. Te rõhutasite seda, kui olulised on arenguvõimalused noorte jaoks selleks, et võidelda sotsiaalse ebaõigluse vastu. Te rääkisite, kui olulised on Tuneesia emigrantide rahalised ülekanded, kes suures osas elavad Euroopas ja Euroopas äh, mis ei teinud seda, mida oleks vaja teha Liibüas ja Süürias. Euroopas on meil aga eh, kokkuhoiupoliitika, mis eh, toodab rohkem vaesust, eh, kus, mis tekitab probleeme noortele, emigrantidele, eurooplastele võiks öelda, et Euroopas me teeme tööd äh, selle nimel, et et äh, terroristidele anda trumpid mm, kätte, et nad saaksid paremini inimesi värvata. Äh, palun öelge, kas teie olete arvutanud välja, kui palju see Euroopa kokkuhoiupoliitika, mis takistab meil tagasi pöördumast majanduskasvu ja heaolu juurde ja äh, võitluse juurde, ehm, mis mõjutab äh, ka teid, et kas see, ähm, kui, kuivõrd see mõjutab teid? härra Smith, palun. Uh, aitäh hästi lühidalt. härra minister, väga tore on teid siin uuesti näha. Te mäletate kindlasti, et kohe pärast valimisi Tuneesias me kohtusime ja tõesti väga hea on näha, kui suuri samme selles äh, raskes aja, sellel raskel ajal on teie valitsus teinud. aga me oleme kõik poliitikud siin ja teie poliitikuna peate minema koju ja teil peab olema teatud võite ette näidata oma rahvale. mis edusamme on tehtud siis? mina kirjutan oliiviõli kohta raportit põllumajanduskomisjonis ja meie toetame komisjoni ettepanekut, me leiame, et see tõesti loob äh, kohti, töökohti koha peal maal ja et tuleb teha siin edusamme, aga teie konkreetsena saate ka poliitikana välja tuua küsimusi ja mina võin ka teile öelda, et Euroopa Liit on tegelikult näina, näidanud, et asju saab ära teha, läbirääkimised käivad, äh, raha on olemas aga Välisasjade Komisjon saab teid aidata ja näidata teie riigi rahvale, et äh, te saate kasu lõigata sellest, kui te demokraatlikust protsessist kinni peate, et asjad lähevad paremaks, töökohti luuakse. mulle meeldis ka väga see viide Marshalli plaanile. ma ei ole näinud Euroopa Liidu poolt näinud selliseid jõupingutusi teie toetamiseks nagu vaja, aga ma tõesti leian, et Euroopa Liit peab rohkem tegema, peab olema vapram teile toetuse andmisele, võib-olla te saaksite poliitikutelt, äh, poliitikutele nüüd ka rääkida sellest, milliseid konkreetseid äh, abisamme me saame teha, härra Epideteus, palun järgmisena. aitäh, härra esimees mina tahaksin ka enda poolt öelda ministrile tere tulemast ja küsida temalt. millist toetust olete te taodelnud Euroopa Liidult, muuhulgas oliivõli küsimuses? on ju öeldud, et Euroopa Komisjon valmistab ette ettepanekut selleks, et imporditud äh, oliivõlile kehtestada teatud kvoodid ja tollid. kolmkümmend viis miljonit tonni oliivõli peab siis hakkama nüüd tulema Tuneesiast. see puudutab tegelikult ka Kreekat, kuna meie oleme suur oliivõlitootja ja nüüd selline komisjonipoolne projekt, ettepaneku projekt ja kui see tõepoolest see muutubki ettepanekuks, siis ma tahaksin küsida, kuidas see hakkab mõjutama psühholoogiliselt oliivõliturgu. kuidas see mõjutab äh, oliivõli hinda, minu arvates hakkab see lihtsalt äh, drastiliselt alandama Kreekas toodetava oliivõli hinda äh, äh, Kreekas töötab enam kui kakskümmend tuhat perekonda selleks, et oliiv õli toota ja, ja see ausalt öeldes seab Kreeka majanduse löögi alla ja Kreeka majandus on niigi keerulises olukorras. meie jaoks Kreeka seisukohalt saab olema erakordselt keeruline, kui Euroopa Liidu välispoliitika raames võetakse vastu toetusmeetmed, toetusmeetmed valdkondades mis toovad endaga kaasa ebaausa konkurentsi Euroopa Liidu liikmesriikide. milline on teie seisukoht, härra minister? härra Kaan lõpetuseks. aitäh, härra minister. tere tulemast siia ja aitäh, et äh, esitlesite meile oma arengukava, suur tänu selle eest, väga paljud kolleegid on juba rääkinud äh, teie toetamisest, me soovime, et Tuneesia oleks edukas, rääkinud sellest, et on vaja investeeringuid. ma tõstataksin ainult ühe küsimuse, millega olen tegelenud, ka mina olen mitmeid kordi Tuneesias käinud ja tahan seda ka tulevikus teha. me kuuleme Araabia kevadest me kuuleme ka araabia talvest. see on siis see, kuidas erinevalt vaadatakse neid probleeme. Teie riik võitis Nobeli auhinna ja minu arvates väga südantsoojendav oli see, et valimised toimusid, tulemused olid olemas ja siis hakkas kogu see tsükkel uuesti pihta, uued valimised, äh, teie partei sai valitsusse palju õnne teile, aga kõik see võitlus, mida me näeme ja inimesed räägivad demokraatlikust defitsiidist äh, Lähis-Idas ja Araabia kevade riikides. selles mõttes minu arvates on väga tähtis vaadata seda, mis toimub ja kuidas teie seda olukorda haldate, nii teie valitsus kui ka opositsioon. tegelikult teid tuleb õnnitleda edusammude puhul, sest te olete väga palju mõjutanud me näeme, kuidas islamiriik ähm, kogu maailmas äh, kannatusi valmistab ja moslemimaailm tegelikult äh, kannatab kõige rohkem, sest äh, räägitakse ikka jälle Pariisist ja ma arvan, et kõige tähtsam on teha selgeks, et stabiilsus ja demokraatia on ühe mündi kaks erinevat külge ja diktaarsus, diktaatorlus ja ebastabiilsus on ka jällegi ühe teise mündi kaks erinevat külge. me tõesti peame toetama teid selleks, et te jääksite edukaks ja te jätkaksite demokraatlikku teekonda ja soovin teile palju edu sellel teel. aitäh! ja nüüd annan sõna teile uuesti, härra minister. äkki olete nii kena ja vastate küsimustele? aitäh! tänan kõiki sõnavõtjaid äh, selle toetuse eest, mida te väljendasite äh, sellele protsessile, ähm, ülesehitusprotsessile, äh, demokraatia ülesehitamisprotsessile. tõepoolest, see detsentraliseerimine, ma alustan sellest, on väga oluliseks teljeks. Te ilmselt teate, kuna te jälgite väga tähelepanelikult Tuneesias toimuvat, et äh, meil on äh, probleem äh, sellega, et kas poliitiline protsess on usutav, kas poliitilised parteid on usutavad rahva jaoks, sellepärast et meil on tegemist pettumusega, kui me äh, alustasime seda ülalt alla protsessi ähm, assamblee ja kõik muud äh, institutsioonid, siis rahvas muutus väga kannatamatuks, nii et me väga palju loodame sellest detsentraliseerimise protsessist, et äh, välja juurida, et tõesti äh, luua seda demokraatlikku kultuuri, me alustasime kohalikest valimistest, mida me loodame siis äh, Äh, korraldada kahe tuhande äh, kuueteistkümnenda aasta lõpus või äh, kõige hiljemalt kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta alguses selleks, et et tõesti ellu viia seda, mida me oleme kirjutanud oma raportites. see protsess on üsna kaugele arenenud. praegu toimub arutelu ja konkreetsema kuju võtab see kõik parlamendis, tegemist on siis ühe etapi esimese visiooniga, te teate, et kõigis riikides on toimunud selline protsess ja see detsentraliseerimine võtab aega, aga Tuneesias on juba tegemist sellega, et see protsess on alanud, et meil juba isegi enne revolutsiooni juba äh, valiti neid äh, kohalikke volikogusid äh, nii et me alustame kohalikest äh, valimistest, äh, siis piirkondlikest valimistest ja siis äh, selliste haldusüksuste moodustamisest ja val-, ja seal valimiste to-, korraldamisest, kus on üks kuni kaks miljonit elanikku. nii et me arvestame väga palju Euroopa Liidu toetusega sellele protsessile, me oleme käinud mõningates riikides, kus selliseid protsesse on viimasel ajal edukalt läbi viidud ja eh, asjad liiguvad se selles raamistikus üsna hästi edasi. mis puudutab eh, vabakaubanduslepingut eh, ja läbirääkimiste avamist, me oleme alustanud nii-öelda nullfaasist. Te teate, et meil on kokkulepe Euroopaga üheksakümne kuuendast aastast, mis puudutab eelkõige tööstust ja me oleme kuulnud väga palju kriitilisi hääli, aga see on väga hea, sest see annab tunnistust äh, demokraatia ähm, juurdumisest ja see, äh, see leping andis panuse sellesse, et äh, tööstuse osakaal Tuneesias oli suhteliselt suur ja meil oli, oli, meil on võimalus Euroopa Äh, autosid äh, importida siis, kui näiteks äh, osa too-, detailidest toodeti koha peal, seetõttu osad autotootjad tulid Tuneesiasse, investeerisid Tuneesiasse ja see oli väga hea erasektori arengule, nii et meil on tõesti väga palju lootusi, et meil õnnestub käsit-, kasutada umbes samasugust lähenemist olulisele sektorile nagu näiteks autotööstus, mis, me oleme ju väike riik, eriti võrreldes Euroopa turu suuruselt arvesse võttes, aga et me loodame, et me jõuame sellisele mõlemale poolele kasulikule öö, eh, olukorrale, et meil õnnestub Tuneesia väike turg avada ja sellega siduda siis ka öö, Ehm, selliseid äh, äh, asju, mis on meile kasulikud, see puudutab ka oliiviõli, te teate, et Tuneesia ekspordib palju oliiviõli Euroopasse, ekspordib äh, Euroopa tootjatele, kes tegelikult ümber pakendavad seda ja edasi müüvad. kui te võtate arvesse, et rahvusvaheline turg äh, on kasvamas, nii et ma ei arva, et kvootide osas äh, see asi midagi muudaks, sest me oleme üsna lõiminud, Euroopa on üsna palju Tuneesialt ostnud, meil on olnud, kuna mõningates Euroopa riikides on tootmisega olnud probleeme, nii et me oleme pigem ühes piirkonnas, tegemist on tootega, mis on väärtuslik, mida peetakse oluliseks ja äh, Äh, maailmaturul äh, äh, on pigem kasvutrend, tendents, nii et ma ei usu, et siin mingit tõsist muret tekitab see Euroopa kohalikele tootjatele, kui neid kvoote veelgi tõstetaks. ja Tuneesia puhul on tegemist nii-öelda tingimuslike kvootidega mis aitavad kinnistada meil meie kohta Euroopa turul ja maailmaturul. nii et ma arvan, et pigem tuleks äh, vaadelda neid asju lõimitult äh, ja siin ei tuleks äh, niivõrd lähtuda konkurentsi küsimustest. ja mis puudutab kaubanduskokkulepet, vabakaubanduskokkulepet, siis me ei, ei ole väga äh, suur turg, alati tuleb lähtuda sellest, et milline on Tuneesia leibkondade ostujõud ja sellega me siis ka rahustame oma kodanikke ja ettevõtjaid, me ütleme, et see turu avamine on palju olulisem Tuneesiale, kuna Tuneesia jaoks on Euroopa väga oluliseks turuks ja ei ole nii, niivõrd ohtu, et Tuneesia ujutatakse üle Euroopa kaupadega. ja me tõesti arvestame teatava toetusega, teatavate turu avamistega, nende läbirääkimiste käigus meil on suuremaid probleeme kaubandusega, sest see ei ole piisavalt liberaliseeritud, me oleme ju oma investeeringute koodeksi raames äh, läbi viimas äh, kaubanduse äh, teatavat liberaliseerimist ja me tõesti lo-, tahame, et Äh, see toimuks kõik konkurentsipõhiselt, me äh, riigisiseselt oleme juba tegemas seda, meie, meil on praegu tegemist nullfaasiga läbirääkimistes, edasi äh, e, tulevad järgmised faasid ja kindlasti rahvusvaheline konverents teisel ja kolmandal juunil võimaldab meil edasi liikuda. nüüd Liibüast. Liibüa on kindlasti ohuks ja see ohuaken on üsna suur, nagu te teate, Liibüa kahe tuhande äh, äh, kahe tuhande üheteistkümnendal aastal äh, nägime üht koma kahte miljonit Liibüast pärit pagulast, see mõjutas väga meie lõunapiirkondi kus võeti neid äh, pagulasi vastu, toetati neid. Äh, me tõesti käitusime üsnagi eeskujulikult ja see kõik toimus vägagi diskreetselt, aga ma kardan, et kui nüüd tuleks uus kriis ja see on kahjuks posi-, üsna tõenäoline, kui see kriis on Liibüas veelgi suurem, siis Tuneesial üksi ei ole äh, vahendeid äh, selle kriisi haldamiseks, me, nii et me tõesti arvestame sellega, et väga tähelepanelikult äh, jälgiks äh, Euroopa olukorda Liibüas, et ähm, reageeritaks sellele, me loodame, et Liibüas jõutakse tasakaaluni US, ÜRO ja Euroopa Liit mängivad väga suurt rolli selles, aga kui Liibüas toimuks järjekordne kriis, siis see võiks äh, Tuneesiat väga negatiivselt mõjutada, me tõesti väga vajame selles küsimuses koostöö tegemist. me loodame, et äh, tule, et äh, olukord siiski rahuneb, meil on aga samas äh, üsna tugev plaan oma piiride kaitseks, me oleme sunnitud selleks. nii et äh, meie meie piirikindlustusprogrammis osales ka sõjavägi ja me teeme kõik, mis võimalik äh, tehnoloogilises plaanis selleks, et oma piire kaitsta, sest me tõesti väga kardame seda, mis Liibüas toimub. tulevikus peaks Liibüas toimuma ülesehitustöö, ähm, nii et ei, äh, Tuneesia võiks olla heaks plats-, platvormiks investeerijatele, kes, investoritele, kes soovivad tulevikus Liibüasse investeerida. ning tihti me räägime oma partneritega, ükskõik kas G7 partneritega või Euroopa Liidu partneritega sellest, et meie kodanikud praegu ähm, kardavad, meie ähm, võlatase on praegu viiskümmend kolm protsenti SKT-st, enamus sellest välisvaluutas, meil on suuri probleeme jooksevkontoga, kuna turismi osakaal on vähenenud nii et on suuri legitiimseid hirme selles osas, et kas äh, Tuneesia peab vastu ja suudab hakkama saada nii ambitsioonika programmiga, et kuidas me saame äh, kõike seda ellu viia, äh, hoides samal ajal võlataset äh, aktsepteeritaval tasemel. inimesed muidugi tahaksid näha mini pla-, Marshalli plaani, võttes arvesse Tuneesia suurust, on see väga väike plaan, võttes aga seal oleks väga oluline tähtsus äh, taristu ülesehitamisel, ükskõik kas majandussüsteemi või sotsiaalsüsteemi jaoks ja selleks on vaja raha. kuidas siis rahaga paremaid tulemusi saavutada, kuidas Euroopa saaks äh, rohkem äh, panustada, Euroopa on üks kõige olulisematest panustajatest, inimesed kardavad võlgu kuna meil on tegemist raske olukorraga, me võiksime veel veidi võlgu võtta, aga meil peame jääma siiski selle viiekümne, kuuekümne protsendi piiridesse. meil on äh, me oleme näinud, et teised riigid on äh, saanud, äh, ei ole äh, toetanud Tuneesiat, näiteks Pärsia lahe riigid. Euroopa tõesti toetab Tuneesiat, toetab demokraatiat ja moderniseerimist, nii et Euroopa on kõige olulisem äh, rahastaja meie programmide puhul. olulised on ka elektrisüsteemi sidemed Tuneesia ja Euroopa vahel, me oleme, me loodame, et äh, teie toetus väljendub ka selles, et äh, luuakse see elektrisüsteemi side Euroopa ja Tuneesia vahel kuna meie oleme praegu elektri importijad, meil suvel toimub väga suur elektritarbimine, Euroopas on see aga vastupidi, et suvel on elektri ülejääk, nii et see võiks olla vastastikku kasulik. nii et meil on nüüd mõni kuu aega, me võime äh, tuginedes sellele, mida on tehtud alates kahe tuhande üheteistkümnendast aastast, äh, jätkata oma ülesehitustööd. kindlasti järgnevatel aastatel saaks äh, väga palju veel ära teha selleks, et meie sidemeid veelgi tihendada ja selge on see, et Tuneesia ründamine tähendab Euroopa ründamist oluline on see, et see poliitiline partnerlus, partnerlus Vahemere lõunakarda riikide, eriti Tuneesiaga, on väga oluline ka Euroopa jaoks ja me arvestame teie toetusega, aitäh! aitäh, härra minister! aitäh selle eest, et andsite meile informatsiooni oma suurte eesmärkidega strateegia kohta ja üleüldiselt siseinformatsiooni ka kogu taustapildi kohta, soovin teile palju edu, daamid ja härrad, sellega on see päevakorrapunkt lõpetatud. me lõpetame ka selle koosoleku ja me kohtume järgmine kord esmaspäeval kell kaheksa õhtul. vabandust, kell seitse õhtul esmaspäeval. Good day, good lunch! ilusat päeva ja head isu!